Kolleegid, kolleegid, ich darf die Nachmittagssitzung geöffnen. kallid kolleegid, alustame pärastlõunase koosolekuga. mul on väga hea meel, et Moldaavia Vabariigi uues peaminist-, uus peaminister on täna siin meie ees, härra Pavel Philipp. palju õnne tagasivalimise puhul. Liliane Borovitši saadab teda tegemist on parlamendi pressiesindajaga, Valentina Bordiga on samuti kohal, välisasjade komisjoni esimees eh, Moldaavia on meie jaoks tähtsaks partneriks, tegemist on ühega vähestest riikidest, millega meil on sõlmitud assotsieerimisleping eh, ja ka vabakaubandusleping mis on siis läbi räägitud ja ka ratifitseeritud ning nüüd esimest aastat rakendatakse neid lepinguid. parlament on ikka ja jälle öelnud, et äh, me pakume Mol-, Moldovale Euroopa perspektiivi, me teame aga ka, et Moldova on suure surve all ja see surve tuleb põhiliselt Moskva suunalt ja see on natukene teistsugusem kui Ukrainas, selline rohkem Moskvast tulnud surve, aga see surve ei ole väiksem kui Ukrainas. ja samal ajal näeme me, et on suuri probleeme siseolukorraga, Euroopa-meelsetel jõududel on väga raske koostööd teha pärast neid konflikte eelmise aasta sügisel ja ma loodan, et sellel valitsusel läheb paremini, et ei ole vaja kohe jälle valimisi välja kuulutada. see valitsus peaks jääma ametipostile kuni oma mandaadi lõpuni, selleks et ta saaks läbi viia reforme ja ei ole vaja jälle välja kuulutada erakorralisi valimisi selleks, et uuesti otsast pihta hakata ning mitte miski edasi ei lähe ning ma loodan, et need, kes uskusid, et nad saavad valitsusse kogu selle õhkkonna pärast, mis oli ja selle pärast, mis toimus eelmisel aastal ja see, et valitsus valiti maha, et seda olukorda on võimalik lahendada ja et mingid isiklikud probleemid ei jää siin takistama samal ajal on aga tähtis, et need tähtsad sammud, mida teie lubasite, mis puudutab näiteks äh, äh prokuratuuri loomist on väga tähtis, täpselt samamoodi nagu ka ülejäänud äh, õigusloomelised paketid, mis puudutavad pangandust ja energiat, et ka nendega edasi mindaks. härra peaminister meid huvitaks ka see, kuidas lähevad asjad edasi pärast seda, kui põhiseaduslik kohus otsustas, et äh, neljandal märtsil, äh, neljandal märtsil põhiseaduslik kohus nimelt otsustas, et, äh, et presidendi valimised on avalikud, et millised äh, Need tagajärjed võivad olla hoolimata sellest, et presidendi võim on piiratud, aga samal ajal see võib valitsuse stabiilsuse jaoks suuri tagajärgi endaga kaasa tuua. tere tulemast ja teil on sõna. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Lugupeetud rahvasaadikud, Euroopa Parlamendis. kõigepealt äh, suur tänu härra Brokile selle eest, et ta andis mulle võimaluse selle komisjon esitle-, komisjoni ees esitleda meie valitsuse prioriteete. Euroopa Parlamendi väliskomisjon on mitmeid kordi juba toonitanud, et ta on Moldova sõber, nii Moldova riigi kui ka Moldova rahva sõber, on lubanud meile toetust ning äh, novembrikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli väga tähtsaks sammuks ka assotsieerimislepingu ratifitseerimine ning pärast seda oli meil võimalik viisarežiimi lihtsustada, Moldova kodanikud saavad viisavabalt äh, reisida ja samamoodi saame me teha jõupingutusi Euroopa teel. see on väga tähtis ka, kui mõtleme meie lepingu artiklile nelikümmend üheksa ja see kõik toimus ajal, mil äh, Moldovat äh, äh, taheti karistada selle eest, et Moldova oli valinud Euroopa kursi. kuid oli ka teistsuguseid tegureid, mis siin päris suurt rolli mängisid. ja meie tõesti tahame Euroopa kursile edasi minna ning me tunneme omal nahal väga hästi eelmise sügise tundmusi, neid sündmusi, aga sellegipoolest oleme me veendunud, et me liigume sellel kursil edasi. see valitsus on otsustavalt liikunud edasi selleks, et reforme läbi viia ja muudatusi tuua kõikide kodanike ellu selleks, et assotsieerimislepingut täita ja ka vabakaubandustsooni luua, see on tõesti meie reformikava vundamendiks nii meie riigi jaoks kui ka meie institutsioonide töö konsolideerimiseks. mina sain peaministriks ajal, mil oleks olnud tegelikult lihtsam äh, loobuda ja teistele võitlus väli jätta, kuid sellegipoolest ma otsustasin, et me haarame härjal sarvist, me võtame vastutuse ja õpime nii vanadest vigadest äh, äh, kui mõtleme ka selle peale, kuidas riigi tulevikku parandada. me otsustasime, et me ei lase oludel ennast suunata. meie soovime leida lahendusi, meie soovime olla see valitsus, mis uuesti Moldova jalgule aitab eile toimus assotsieerimisnõukogu teine kohtumine ja selle kohtumise raames kohtusime me ka kõrge esindaja Mogherini ja volinik Haaniga. meil toimus väga konstruktiivne dialoog nende läbirääkimiste kõrval ning see assotsieerimisnõukogu kohtumine on meie jaoks väga tähtis, sest see näitab esimest korda, millised on meie võimalused äh, väga lühikese aja jooksul juba esimesi tulemusi näidata. lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin kõigepealt hästi lühidalt teile tutvustada meie valitsuse prioriteete selleks aastaks ja siis rääkida sellest, mida me oleme plaaninud veel selleks aastaks, milliseid investeeringuid on juba tehtud ning ähm, samamoodi räägiksin ka sellest, millised on arengud Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi suhete vahel prioriteedid on väga selged, neid võib äh, kolmes osas välja tuua. me soovime kõigepealt tagada poliitikate stabiilsuse ja selle, et toimub dialoog ühiskonna ja valitsuse vahel. samamoodi soovime me ka IMF-iga kokkuleppe sõlmida ja tagada finantsstabiilsust riigi jaoks ning kolmandaks on tähtis demokraatlike reformide läbiviimine ma ütlesin enne, et Väliskomisjon ja Euroopa Parlament on olnud meie üheks kõige tähtsamaks partneriks Moldova Vabariigis ja seda eriti siis, kui meil oli probleeme. mõelgem siin kas või jaanuarikuise resolutsiooni peale, see puudutas siis assotsieerimislepinguid Gruusia, Ukraina ja Moldovaga. meie valitsuse prioriteedid vastavad kõikidele nendele muredele, mida on välja toonud kodanikuühiskond, poliitiline opositsioon ja meie partnerid. kuid meie jaoks on väga tähtis, et need meetmed, mis me oleme välja töötanud, tegeleksid ka äh, teadlikkuse suurendamisega meie probleemide puhul, seda nii parlamendis kui ka valitsuses meie jaoks on täiesti selgeks, millised on enamused ja meie riigis ja me üritame tõesti ähm, tegeleda õigustiku probleemidega selleks, et tupikseisust välja tulla. ning parlamentaarsel opositsioonil ei saa kohe kindlasti olla midagi selle vastu. me peame kõik üheskoos mõtlema järele ja see on kohe kindlasti väga raske ülesanne. aga me teame, et me peame üheskoos probleemide üle järele mõtlema, neid üheskoos lahendama, sest tegemist on kiireloomuliste probleemidega. härra esimees, kui reformide eesmärgid on saavutatud, kui institutsioonid on reformitud, äh, saame me edasi liikuda kohtusüsteemi reformimisega ja üleüldiselt demokraatlike protsessidega siinkohal tahaksin äh, nüüd tulla minu, mina oma kõne teise osa juurde, konkreetsed tulemused, mida me oleme siiamaani juba lühikese aja jooksul saavutanud, sellest hetkest, kui mina haarasin valitsuskeppi. Äh, selle valitsuse poliitiline stabiilsus. meil on korralik enamus parlamendis ja me teame, et olukord riigis on raske, aga me oleme ka valmis äh, palehigis töötama selleks, et assotsieerimislepingut võimalikult kiiresti rakendada. meie tegevus äh, läks täie hooga käima juba esimestel päevadel, me tegeleme nii riiklike institutsioonide reformimisega kui ka dialoogi käimalükkamisega ühis, kodanikuühiskonnaga. Äh, kõik osapooled on oma nõudmised esitanud ja esimesi lahendusi leitakse peaprokurör astus tagasi, samamoodi on meil välja töötatud terviklikkuse pakett ja samamoodi on meil ka ettepanekuid pangandussüsteemi reformimiseks. mina isiklikult leian, et kodanikuühiskond mängib väga tähtsat järelevalvavat rolli. ta kaitseb avaliku üldsuse huve. Moldovas on kodanikuühiskond, mis osaleb ja saab osaleda ning peab ka osalema otsuste tegemisel. muidugi on meil erinevaid äh, meetmeid kodanikuühiskonna kaasamiseks otsuste protsessi, seda siis otsuste esimesest etapist kuni rakendamiseni väga tähtis on, et nii valitsus kui ka kodanikuühiskond pööravad tähelepanu sellele, et äh, meie suhted oleksid konsolideeritud ja kestlikud. sellepärast soovime me reformida praeguseid meetmeid just nende eesmärkide täitmiseks. selleks, et assotsieerimislepingu sätteid oleks võimalik rakendada, on väga tähtis, et me kodanikuühiskonna äh, platvormi töös saaksime osaleda. me usume, et et see kodanikuühiskonna platvorm mängib tähtsat rolli, sest see sisaldab nii kogemusi kui ka oskusteavet, aga mitte ainult seda. enne assotsieerimisnõukogu äh, kohtumist tulid Moldova esindajad kokku ja me koostasime deklaratsiooni assotsieerimislepingu rakendamise kohta ja nüüd see, mida ma juba ütlesin usaldusväärsuse kohta, mis meil on vaja äh, kodanikelt uuesti tagasi saada, see on võimalik ainult siis, kui me avame ennast, anname oma tegevusest teada ja kaasame kodanikuühiskonna. Need on meie valitsuse töö põhilised eesmärgid ja me teeme väga palju tööd kohapeal erinevates piirkondades, seal toimuvad meil täidesaatva võimu ähm, kohtumised, ja samamoodi oleme kohtunud ka Gagauusia rahvaesindusega. meil on samamoodi ka parlamendikomisjon, mis puudutab autonoomia eristaatust ja siin oleme me kaasanud ka Moldova Vabariigi ja Gagauusia autonoomia esindajad siin on muidugi strateegilisi küsimusi, mis puudutavad just rahvusvähemusi, siin tuleb meil tõesti hoolitseda ühiskonna mitmekesisuse eest, samamoodi tuleb tagada see, et rahvusvähemused saavad avalikus elus osaleda ja et mit-, äh, kultuuridevaheline dialoog äh, toimiks tõrgeteta. veel üks küsimus, millele me oleme viimastel nädalatel keskendunud. nimelt äh, oleme me üles ehitanud korraliku vundamendi institutsioonide tööks siin on väga tähtis, et riiklikud institutsioonid oleksid sõltumatud. sellepärast võtsime vastu prokuratuuri seaduse, kus siis konsolideeritakse prokuratuuri tööd, samamoodi on meil välja töötatud audiovisuaalne koodeks, nii et viie litsentsi asemel on nüüd meil kaks litsentsi inimese kohta ette nähtud, samamoodi reguleerime me alternatiivsete energiate turgu, oleme võidelnud äh, tarbijate huvide eest ja samamoodi täidame siis ka kõiki neid nõudmisi, mis on paika pandud vabakaubanduslepingus. me lükkasime oma töö väga kiiresti käima ja selle puhul tuli välja, et poliitiline tahe on väga tähtis nende eesmärkide saavutamiseks. reformid on tõesti ülitähtsad. veebruarikuus äh, Äh, käis meil IMF-i äh, äh, missioon hindamaks meie tööd. esimesel märtsil esitasime komisjonile tegevuskava prioriteetsete reformide kohta, mis tuleb läbi viia kolmekümne esimeseks juuliks. seal on näha, et on välja toodud ka soovitused partneritelt arengu tagamiseks, täpselt samamoodi nagu ka kodanikuühiskonna nõudmised ja te näete, et see tegevuskava, sellele on alla kirjutanud nii peaminister kui ka parlamendi esimees ja siin tuleb väga selgelt välja, et me kõik kanname vastutust. vastutus on pandud laiadele õlgadele ja on hoolitsetud parlamendi enamuse toetuse eest. lõpetuseks, lugupeetud rahvasaadikud, tahaksin teile esitleda oma plaane Moldova Vabariigi Euroopa Liidu suhete osas ma juba ütlesin, et me teame täpselt, mis on vaja ära teha, aga sama selge on ka see, et Euroopa Liidu toetus on ülitähtis meie jõupingutuste edu öö, kroonimisel. meil on vaja kodanikuühiskonda lõimida, me teeme seda koostöös Euroopa Liiduga ja see on üheks meie kõige tähtsamaks eesmärgiks ning me üritame samal ajal öö, hoolitseda selle eest, et ükski osapool ei tunneks ennast kõrvalejäetuna. samal ajal peame me olema realistlikud. Äh, usaldus tuleb ära teenida, usaldust ei kingita niisama. Äh, ja nüüd see põhiseaduskohtu otsus, äh, meie eesmärgiks on nimelt see, et me tagame poliitilise stabiilsuse ja mina isiklikult pean siin tõesti ütlema, et äh, kui see kohtuotsus vastu võeti, siis see oli minule üllatuseks. ma arvan, et äh, peaminister äh, peaks siis rõõmustama selle üle, et ta samal aastal saab veel ka valimiskampaaniat pidada, kampaaniat selleks, et saada riigi presidendiks, aga ma olen veendunud, et see otsus on põhjendatud kohus teadis, mida ta tegi ning ma tõesti soovin näha ka positiivset poolt selle kohtuotsuse puhul. presidendivalimised äh, Moldova Vabariigis äh, on alati endas peitnud ka võimalikku kriisi või konflikti, sest äh, ei ole alati olnud lihtne otse presidenti valida. see tähendas seda, et äh, president küll valiti, aga tihti tõi see endaga kaasa suure kriisi. ja peale selle ei tohiks olla nii, et äh, presidendi valimiseks kuulutatakse ikka jälle välja erakorralised valimised. ja rääkisin äh, ka valimiskomisjoniga on väga tähtis, et ta ei sekkuks valimiste protsessi liiga palju ja meie täidesaatev võim äh, üritame siis keskenduda konkreetsetele probleemidele, nendele probleemidele, millega saab tegeleda siis äh, ministrid. ma loodan, et me saame pidada ausat ja avatud dialoogi, aga tahan veel kord toonitada, et meie parlamendi enamus on otsustanud võimalikult kiiresti ellu viia reforme, mis parandavad meie kodanike elu ja me soovime anda ka panuse usaldusväärsuse tugevdamiseks. assotsieerimislepingi vabakaubandusala on nende eesmärkide saavutamise aluseks, aitäh! suur tänu! meil on nüüd mõned sõnasoovid. kõigepealt härra Preeda üllatuslikult. domnule președinte, domnule prim-ministru. suur tänu, esimees, lugupeetud peaminister, ma tervitan äh, teie külaskäiku meie välisasjade komisjoni Euroopa Parlamendis. ja täiesti hea juhuse tõttu on meie seltsis veel üks äh, tähtis äh, inimene, äh, proua Marianne, Marianne Sandubatši, kes oleks peaaegu peaministriks saanud, aga aga teie olite talle vastu, sellepärast et tema lubas korruptsiooni vastu võidelda. aga ma tahaksin teada, miks teie olete usaldusväärsem kandidaat korruptsioonivastases võitluses ning äh, härra Kandu, kui ta käis äh, parlamendis, äh, temalegi esitasin selle küsimuse ja tema ei vastanud. mida teete teie selleks, et teie enda erakonda ning üldse poliiti-, poliitikat Moldaavias korruptsioonist vabandada? Euroopa integratsiooni teel on selline oligarhiline suhtumine takistuseks, mida kavatsete teha seda, et selliseid mänge enam ei mängitaks? ja ma tahaksin teada, et äh, teie institutsioonid, äh, millised institutsioonid äh, Moldovas praegu on täielikult korruptsioonist vabad ning oligarhia kontrolli alt vabad? suur tänu, härra esimees, lugupeetud peaminister, tere tulemast me kohtusime varem ka kahepoolse kohtumise raames ning saime juba konstruktiivselt omavahel mõtteid vahetada. Moldova on Euroopa Liidu jaoks tähtis riik. ja kui me vaatame, mida saavutati äh, viimase kahe aasta jooksul, kui kirjutati alla assotsieerimislepingule, vabakaubanduslepingule, viisarežiimile, äh, siis võime äh, ka Äh, järeldada, et Euroopa, et Moldova on kõige suurem äh, kasusaaja Euroopa Liidu vahenditest, äh, kui me lähtume per capita vahenditest. Molde on, Moldova on ka Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline, meie siin oleme teinud endast oleneva, et Moldovat aidata ja Moldova delegatsiooni esimehena me anname endast parima ka tulevikus. stabiilsus on loomulikult vajalik kuid äh, stabiilsus on vajalik selleks, et midagi üles ehitada, nüüd teil on juba olemas äh, eeltingimused tugevate alustalade ehitamiseks ning äh, mitmetele asjadele on hoog sisse saadud, äh, parlament on oma hääle andnud õigusaktidele, seaduste paketile, nüüd tuleb lihtsalt asuda neid rakendada, see on äh, ühesuunaline tee ja mingisugust muud lahendust ei ole, tuleb lihtsalt edasi minna. ning äh, lõpetuseks väärib toonitamist see, et inimesed peavad olema kõige tähtsamal kohal inimeste kõige tähtsamale kohale toomiseks on kõige kergem moodus assotsieerumisleppest kinni pidada. Te olete võtnud endale kohustuseks tähtajad ning olete Euroopa Komisjoniga kokku leppinud, nüüd pidage sellest kinni. Thank you, Chair uh.... suur tänu, lugupeetud peaminister meil toimus SEDE komisjoni kohtumine Kišinevis ja meid äh, informeeriti äh, täiesti üüratutest äh, korruptsioonijuhtumitest, väga suur summa põhimõtteliselt lihtsalt haihtus õhku keskpangast. mida teie teete selleks, et selliseid korruptsiooni juhtumeid ära hoida ning tagada seda, et sellised äh, juhtumid ei äh, kao karistamatult ajalukku ja kuidas on lood äh, Transnistria julgeolekuolukorraga praegusel hetkel? suur tänu, lugupeetud peaminister, mina tahtsin küsida et teie seisukohast, milline on praegune olukord teie suhetes Ukrainaga, kui palju te teete praktikas koostööd piiridel näiteks ja ka Transnistria piiril? minu teine küsimuski puudutab Transnistriat. kas on Transnistria integratsiooniplaan või on teil plaane sellise plaani koostamiseks paar aastat tagasi üritati seda teha, kuid, kuid me mõistame, et tulevik Euroopa Liidus äh, sõltub ka sellest, milline on Transnistria tulevik. ja vielen Dank, ähm, ich habe mit zwei Kollegen aus. suur tänu mõned nädalad tagasi külastasin koos kahe Euroopa Parlamendi kolleegiga Chisinaud ja ausalt öelda oli täiesti ehmatav see vaadepilt, mida me seal nägime, mis mulje meile jätsid need läbirääkimised seal. tahaksin teilt küsida, kas teie tõepoolest äh, leiate, et on vastuvõetav see viis, kuidas äh, valitsuse moodustamine käis, sest palju kodanikud, eriti Euroopa kodanikud, on meile öelnud, et äh, see menetlus ei ole mitte kuidagi kooskõlas demokraatiaga. ja äh, ka minul on küsimus selle sajandi varguse kohta, see tohutu rahasumma, mis kaduma läks ja mida juba pikemat aega otsitakse. kas saate midagi meile öelda selle kohta, kas sellesse on segatud Euroopa pangad? ja kas te oleksite valmis ka Eurojusti kaasama selle kuriteo uurimisse, kas te saaksite üldse öelda, milline on asjade seis selles uurimises, sest et see oli tõesti väga oluline äh, etteheide, mis Chisinaos kõigis äh, aruteludes kõlas. Öeldi, me oleme ju Euroopa-meelsed, aga kas Euroopa-meelsus tähendab siis nüüd, et äh, selli-, sellist äh, korruptsioonijuhtumit püüdakse nüüd petta, peita? nii et tahaksin teilt kuulda, et mida tehakse selleks, et välja selgitada kõik selle korruptsioonijuhtumi asjaolud ja samuti kuulsin, et Äh, nüüd on muutunud presidendivalimiste menetlused, nüüd siis äh, valitakse president jällegi otse nagu aastatel kaks tuhat üks, kaks tuhat kaks. samal ajal muudeti aga ka kandideerimise tingimusi. eeltingimuseks on, et äh, kandidaat peab olema teatud arvu aastaid enne elanud, olema elanud Moldovas ja peab olema vähemalt nelikümmend aastat vana. kas see ei ole ka jällegi selline juhtum, konstitutsioonikohtus, mis näitab, et äh, Moldova poliitilised institutsioonid äh, äh, kontrollivad kohust, et kohtuasutused ei ole sõltumatud. suur tänu, mm, lugupeetud härra peaminister, kõigepealt tahaksin mõningatele asjaoludele tähelepanu juhtida. käisin Dombassis ja öö, leidsin, et seal on see vene kultuur, ei olnud piisavalt, aga Moldova, Moldoval on oma äh, Ida-Euroopa minevik ja on olnud äh, soov integreeruda Ida äh, impeeriumisse, Vene impeeriumisse ja aga samas on teil ka oma püüdlused äh, Euroopa Liidu valdkonnas, teatavaid äh, kriteeriume äh, tuleb veel täita, head valitsemistavad, lähipaistvus, mida ka meie peame, mille poole ka meie peame mõningates valdkondades veel püüdlema, aga teil on päris palju teha jäänud. kui te soovite, et teil oleks tähtis roll Euroopa Liidu toetuse valdkonnas, siis tuleb äh, veel silda ehitada. Äh, mina äh, tahaksin keskenduda sildade ehitamisele, mitte Venemaaga suhete murdmisele või sildade murdmisele. Venemaa on alati olemas, ta on üks osa Euroopast ja ma arvan, et hullim, hullem asi, mida te teha võiksite, on langetada valik, nagu Ukrainas tehti, selline murdmise valik Äh, millel on oma traagilised äh, tagajärjed, äh, Ukrainas täielik läbikukkumine ja lõppkokkuvõttes Venemaa roll on tähtis, jääge siis oma suunale kindlaks nii et äh, mõelge äh, oma rollile kui võimalikule sillarollile siin Euroopas äh, ning ka neutraalse, neutraalsuse säilitamisele sellises olukorras, kus te olete silla rollis. Front National ju nüüd äh, ütles, kuidas asjad on, et Donbass on, kuulub Venemaa juurde ja Moldova kuulub Euroopa juurde, aga peab neutraalseks jääma. no need on küll suurepärased väljavaated maailmale. härra esimees, küsimus on nüüd selles, mida, nagu ka paljud kolleegid siin ütlesid, et kodanikud tasapisi äh, hakkavad rohkem usaldama valitsuse riigi institutsioone, et nad ei kardaks, et kuskil kulisside taga otsustavad teised asjad ära. see on väga oluline, et kodanikud äh, saaksid rohkem usaldada ja siin on ka mainitud seda raha kadumise skandaali. sellega seoses äh, tekib minul küsimus üleüldiselt äh, äh, omanduse äh, kohta riigis, kellele kuulab pangad? ma arvan, et see oleks üks väga konkreetne panus läbipaistvuse suurendamise teie riigis, kui valitsus hoolitseks selle eest, et tehtaks avalikud Moldova pankade omanikud ja omandistruktuurid ju teame, kuidas kõik need, et oleks ka selline, kuidas see kõik äh, offshore, äh, kõik need offshore tehingud toimivad. mulle on jäänud mulje, et äh, see dekontsentreerumise efekt, mis meediavaldkonnas toimub, et see tegelikult väga hästi ei toimi. kuidas te kavatsete tagada selle, et ringhäälingu vallas ja audiovisuaalmeedia vallas siis löödakse lahku kõik need erinevad kanalid. ja siis tahaksin veel küsida, küsi-, mainisite seda ähm, et see piirkond, millest rääkisite, kus on tugev Venemaa mõju, see on nagu selle põhjuseks oli see, et Euroopa-meelsed ei ole piisavalt mõju avaldanud, see on väga kahetsusväärne, sest et tegelikult Venemaa ju ei paku midagi ihaldusväärset, mis paneks inimesi nende poole orienteeruma uh,. Thank you very much uh,, Chair. suur tänu, härra esimees. jätkan siis uh Moldova äh, ametlikus äh, keeles Rumeeniat. lugupeetud äh, peaminister, tere tulemast. Moldova Vabariigil on oma geograafiline asukoht, kultuur, keel, mis näitab, et tegemist on Euroopa riigiga, mis kuulub Kagu-Euroopasse, mitte Aasiasse. Teil on ambitsioonikas majandus- ja poliitiliste reformide programm, samuti sotsiaalsete reformide programm ning samal ajal kallis peaminister, näeme, kuidas tehakse äh, Nõukogude propagandat ning ka äh, tänapäeva Venemaa propagandat see propaganda ei kao kuskile, see tuleb Moskvast, aga mitte ainult äh, ja ka Moldovas levib selline propaganda. väidetakse, et äh, Moldova inimesed äh, on slaavi rahvas, meie teame, et tegemist on ühe ladina juurtega rahvaga, mis käib, käib kokku Rumeenia rahvaga. Moldova ja vajaliku ajalugu äh, müstifitseeritakse, seda on tehtud ka äh, Moldova Vabariigis. kas te ei arva, et tuleks teha midagi enamat, et äh, kogu see müstifitseerimine ajaloo ja kultuuriteemadel lõpetada Moldovas? kas teie ei leia, et väga oluline on mitte ainult uuendada haridussüsteemi äh, Transnistria äh, lapsed ei saa enam praegu õppida omaenda emakeeles, rumeenia keeles. nii et ka sinna, sellele valdkonnale tuleks keskenduda. lugupeetud peaminister, kui Moldova kodanikud ei tea, kust nad pärit on, kuidas nad saavad siis otsustada seda, kuhu nad peaksid minema, kas te ei peaks neile selgitama, et äh, neil oleks märkimisväärselt parem koos Rumeenia ja äh, Euroopa Liiduga mitte Euraasia Liiduga. propaganda ei kao kuskile, äh, iseäranis äh, maapiirkondades. seal tehakse kogu aeg propagandat, et nõukogude ajal olid asjad palju paremad. Nendele inimes-, need inimesed peavad saama aru, et nende elatustase on koos Rumeenia ja Euroopa Liiduga märkimisväärselt parem ning pensionid suuremad. aitäh! Thank you, Chair. Mr. Prime Minister. suur tänu, lugupeetud peaminister, tervitan teid siin Brüsselis. tervitan teie delegatsiooni. tere tulemast ka välisministrile. tervitan ka teie parlamendi arvukat delegatsiooni, paistab, et meil on siin Moldova nädal Euroopa Parlamendis mul oli teiega väga avatud ja konstruktiivne arutelu äh, Kišnevis äh, veebruari alguses äh, ja mis puudutab reforme, siis te ei suhtunud sellesse eriti optimistlikult tol ajal, kui me rääkisime nüüd Brüsselis, jääb teie sõnavõtust märkimisväärselt parem mulje. praegune Moldova koalitsioon peab oma lubadustest kinni, see on oluline Te andsite oma sõna ja mõningaid asju olete te juba ellu viinud, mitte küll veel kõike, aga siiski. tervitan seda, et Moldova on taas reformide teel. mingit alternatiivi teil ei ole, nagu te ka ise viitasite teie riigi tulevik on, on teistsugune. Euroopa tulevik, ma loodan. hindame, hindan kõrgelt teie tehtud tööd, teekaarti, mis koostati. ja mõned eesmärgid on juba saavutatud. haldusreform, keskpanga öö, uue juhi au, ametisse nimetamine, see on väga oluline uus prokuratuuriseadus, loodetavasti seda uut seadust hakatakse jõustama märk-, veel kiiremini, kui see on kui ette nähtud, see on meie kõigi jaoks oluline, sellepärast et meie, Euroopa Liit ja Moldova oleme omavahel partnerid. aga peaminister, väga oluline, kõige olulisem Moldovaga on IMF-iga kokkuleppele jõudmine. Te olete Kišinevis juba läbirääkimisi pidanud äh, ja uus kokkulepe on äh, olulisem kui varasemad. nii et äh, ma tahaksin teada, mida teie arvate, milline on teie prognoos kokkuleppe saavutamise küsimuses, millal te eeldate kokkuleppele jõuda, mida varem, seda parem muidugi. soovin teile edu. oleme pettumust tundnud vaadates Moldova arengut minevikus ning loodetavasti nüüd lähevad asjad paremaks. aitäh! Danke, Herr Vorsitzender. Äh, aitäh, härra esimees. E clar că Republica Moldova are nevoie de un guvern pro-european. Lugupeetud äh, peaminister, on selge, et Moldova Vabariik vajab Euroopa-meelset äh, valitsust ja sellel oleks äh, palju positiivseid mõjusid äh, Moldova kodanikele, kui Moldova läheneks Euroopa Liidule. kuid valitsus on Euroopa-meelne ainult siis, kui ta tegelikkuses ka oma kavatsused ellu viib ning äh, allkirjastab assotsieerumise leppe Moldova ja Euroopa Liidu vahel võtsin teadmiseks, et te olete võtnud vastu teekaardi assotsieerumise lepingu sõlmimiseks ning leidsin, et seal on ka päris esikohal korruptsioonivastane võitlus. kuid mul on ka üks konkreetne küsimus, mida te kavatsete teha selleks, et eetikakomitee tööd parandada, millised õigusloomelised ettepanekud on kavas? ja muidugi me teame kõik, kui oluline on ka nende ettepanekute ellurakendamine. siis veel pangandussüsteem, mitmed kolleegid ka juba mainisid seda teemat, minu meelest tuleks teha kolme asja, esiteks tuleks see kahju hüvitada viimase sendini, teiseks äh, Äh, on ilmne küsimus, et mida te kavatsete ette võtta selles valdkonnas, võttes arvesse, et uurimine ei ole juba mitu kuud edasi liikunud ning äh, kas te arvate, et siin tuleks teha koostööd ka Euroopa institutsioonidega, meil on ju juba ka kogemusi äh, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmise vastase võitlusega. niisiis, kuidas te kavatsete need probleemid lahendada, kuidas te kavatsete koostööd edasi arendada ja kuidas te kavatsete välismaiste investorite usalduse taastada riigi pangandussüsteemi ning mida kavatsete teha selleks, et parandada järelevalvet pankade üle, sest on väga oluline loomulikult, et midagi sellist ei korduks on äh, selge, et on äh, vaja keskpangale head juhti, aga samas on loomulikult väga oluline ka poliitiline sõltumatus. ja siis äh, tahaksin veel küsida, kas te saate veel midagi öelda majanduse olukorra kohta, sest et äh, ähm, Äh, Moldova valuuta kaotab väärtust, investeeringud vähenevad, investeeringud välismaalt äh, on samuti vähenemas. nii et äh, kõik need probleemid koonduvad ja ma kardan, et mm, riigieelarve olukord muutub keerulisemaks ning on raske ka uusi töökohti luua, aitäh! Thank you very much, Mr President. domnule prim-ministru. suur tänu, härra esimees. kõigepealt loomulikult on mul hea meel, et te olete siin. ma ei kavatse siin hakata tekitama, teeme mingisugust sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei vahelist konflikti hiljutise Moldova ajaloo teemal, sellepärast et kui me siin parafra-, parafraseerime ühe moldovlase tsitaati, siis mõlemad osapooled äh, on süüdi, me kõik oleme süüdi. eelmise peaministril, äh, eelmine peaminister aitas kaasa teie riigi äh, poliitilisele ja majanduslikule kriisile, aga see pole oluline, praegu on oluline see, et mida me saame teha selleks, et Moldovat aidata. mitte ükski riik äh, Euroopa Liidus ei ole rohkem huvitatud äh, Moldova territoriaalsest äh, ühtekuuluvusest äh, või kui Rumeenia. ärge kahelge selleks hetkekski. Teie võetud kohustused, kolleegid juba mainisid siin teekaarti ning keskpanga, panka puudutavad õigusaktid, keskpanga pädevusi puudutavad äh, õigusaktid äh, ning äh, millal neid, selle paketi elemente hakatakse praktikas jõustama? ja teine küsimus, siin mainiti seda üüratud korruptsioonijuhtumit Moldova Vabariigi suurust arvesse võttes, millal võiks eeldada, et me saame kuulda esimestest tulemustest äh, uurimise vallas. see skandaal on täielikult õõnestanud rahva usaldust. ja kolmas küsimus, paljud kodanikud Moldovas räägivad äh, agressiivsest äh, välisrahastusest erakondadele, mis omakorda kujutab riikliku julgeoleku ohtu. mida teeb teie valitsus selleks, et seda julgeolekuohku, ohtu kõrvaldada, tegemist on ühe osaga sellest äh, hübriidsõjast nii-öelda, mida me kõik tunneme Euroopas, kuid äh, mida me võib-olla ei taha tunnistada. ja lõpetuseks soovin teile edu. Äh, teie valitsusel on üks lihtne tee, varased valimised, varased valimised tähendavad sotsiaaldemokraatide võitu. tema aga äh, äh, ei soovi arendada suhteid ja integratsiooni Euroopa Liiduga ning äh, ma arvan, et meie peaksime äh, märkimisväärselt äh, nüansseerituma lähenemise äh, poolt võitlema siin. domnule președinte eu fac parte dintre aceia care salută fapt-. suur tänu, esimees. mina tervitan seda, et meil on, et Moldoval üldse on valitsus, mul on väga hea meel ning loodan ja, ja teie olete selline viimane võimalus Moldova valitsusele varased valimised äh, võiksid tuua kaasa äh, katastroofi teie Euroopa suunal liikumise protsessi seisukohast. soovin teile edu! põhiseaduse kohtu otsus äh, ja selle mõju avaldas, oli mulle üllatuseks. aga me peame sellega leppima ja millal teie arvates siis on oodata presidendivalimisi, see mõjutab ka reformide tempot, reformid on hädavajalikud, te olete juba reformidega algust teinud, see on tervitatav. kinnitan, et meie toetame teie meelekindlust, aga kas te olete mõelnud selle peale, milline võib olla mõju sellele protsessile presidendil, kes tuleb poliitilise spektri teisest küljest. meie rumeenlased teame, millest me räägime. me, äh, tore oleks, kui äh, Euroopa teed, Moldova Euroopa teed toetatakse. Thank you very much, mulțumesc. Äh, domnule prim-ministru, bine ați venit în Parlament. Suur tänu, lugupeetud peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti Ungari vähemuse esindajana Rumeenias ning avaliku elu tegelasele ning äh, Transilvaania äh, Ungari nõukogu, riikliku nõukogu äh, esimehena toetan teie kogukonna võitlust korruptsiooni vastu ning äh, teid peaministri positsiooni. Teie olete tõesti Moldova Vabariigi viimane võimalus. ma tahaksin äh, küsida äh, Rumeenia ja Moldova identiteedi kohta. me teame, et Serbia seab küsimärgi alla, vlakide identiteedi Venemaa jällegi ei tunnista. Moldova Vabariigi Rumeenia identiteeti. kuidas sellega päriselt on? Rumeenia liidumeelselt leiavad, et teie olete tõelised rumeenlased. ning äh, selline lähenemine aitaks ka meil paremini toetada teie tegevust ning teie liikumist Euroopa suunal oluline on ka tulevikus rahvusliku ühtsuse teed käia. ehkki meil on kaks Euroopa riiki. ja lõpetuseks veel üks küsimus vähemuste kohta ja vähemuste olukorra kohta Moldova Vabariigis. meie ungarlaste jaoks on äh, kakauusia äh, vähemusega. meie jaoks on see suurepärane eeskuju. ja uus ja, ja veel üks teema, õigeusklik kirik, ma tean, et äh, õigeusklikus kirikus on lõhe, ka mina olen kirikus käija. ja ma saan aru, et äh, osa kiriku liikumisest on venemeelne ja osa on Rumeeniameelne ortodoksne kirik ja see lõhe, mida see tähendab, milline on selle mõju äh, Moldova rahvuslikule ühtsusele, kirikulõhe mõju? esimees räägib mikrofonita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 vähemalt suuremale osale neist küsimustest. alustuseks kordaksin veel kord üle, et mul on väga hea meel siin olla jah, kogu meie valitsuse kabinet, kabinet on täiesti teadlik Moldova Vabariigi olukorrast. ja me oleme ka teadlikud sellest, kui oluline kui olulised kõik need sündmused on, mis on meid praegusesse olukorda toonud, on kahetsusväärne, et äh, see aeg on kaasa toonud ka palju pettumust, muuhulgas ka välisriikides ja sellepärast ütlengi, et valitsuse põhiliseks ülesandeks on nüüd taastada usaldus nii kodanike puhul et kodanikud usaldaksid riigiasutusi, riigi institutsioone, Äh, poliitikuid ja samuti, et meie välispartnerid samuti tunneksid suuremat usaldust, et meie saaksime edasi liikuda Euroopa suunas. ja kui ma räägin Euroopa suunast, Euroopa teest, siis äh, ma ei ütle seda niisama suusoojaks, vaid ma olen veendunud selles tees. sellele ei tohiks läheneda puhtpopulistlikult ma palun, et äh, te hindaksite meid ikkagi meie tegude järgi. tahaksin siinkohal teha ühe kõrvalmärkuse. ma palun, et te ei langetaks ähm, otsuseid või, või äh, teil ei tekiks eelarvamusi äh, veel enne, kui me oleme jõudnud tegelikult tegutseda. ma palun, et Äh, hindaksite puud ikkagi tema viljade järgi. ja mis puudutab poliitika oligarhiseerumist, mida siin nimetati, räägiti ka konkreetsetest nimedest, me kuulume ühte poliitilisse perekonda. ma tahan selle kohta öelda, et minu nägemus ja minu meeskonna nägemus samuti on, et me ei taha äh, mitte ainult, et poliitikud ja erakonnad muutuksid, vaid probleeme on võimalik lahendada tegudega, süstemaatiliste muutustega. tuleb muuta kogu poliitilist süsteemi. ja sellepärast tahan öelda, et me tahame tegeleda konkreetsete küsimustega, mitte, mitte siin spekuleerida ja läheneda laialivalguvalt. on väga oluline, et me võtaksime ette konkreetseid poliitilisi samme Moldovas ja leiaksime konkreetseid lahendusi ja siis võib-olla peaks äh, selle küsimuse sõnastama natuke teistmoodi. küsimus on poliitiliste erakondade sõltumatuses, et keegi ei saaks neid mõjutada. ja üks lahendus sellele oleks äh, selline, et poliitilisi erakondi rahastataks riigi poolt. on olemas juba ka kahekümne kuueteistkümnenda aasta eelarves vastavad vahendid just erakondade rahastamiseks. ma usun, et see ongi õige lahendus, et tagada erakondade sõltumatus Need erakonnad ei peaks ju sõltuma ühest ainsast inimesest või, või väikesest inimeste grupist, sest et just siis on tegemist oligarhide piiramatu võimuga. ja mõnede üksikute inimeste võimuga kogu riigis. ja nüüd tahan veel midagi öelda selle kohta, kuidas meie valitsus ametisse astus, see oli muidugi natuke keeruline, see olukord. kuid võin lühidalt öelda, et valitsus astus ametisse vastavalt põhiseadusele, vastavalt kõigile seadustele, enamus hääletusega ka parlamendis viiskümmend seitse saadikut sisaldas investeerimis või sellepärast kogu selle menetluse kiirendamine, see ei ole veel põhjuseks äh, äh, kritiseerida seda, kuidas valitsus ametisse nimetati. edasi Transnistria ja suhted Ukrainaga. siin on oluline öelda üht ja esimees äh, härra von Orden, palun olge tasa. În relațiile cu Ucraina și regiunea transnistreană, suhted Ukrainaga ja Transnistria. see on võimalus Moldova Vabariigile on toimunud kohtumisi rääkisime väga konkreetsetest küsimustest ja usun, et me peame seal edasi minema väikeste sammude kaupa. selline järkjärguline poliitika võib anda tulemusi ning me loodame, et aprilli lõpuks on võimalik korraldada kolm pluss kaks kohtumine ning mais loodetavasti õnnestub meil korraldada viis pluss kaks kohtumine edasi suhted Ukrainaga. meil on ühine piir ehk siis ka piirivalve on ühine, nii et see on väga oluline teema, mida arutada, seal on kindlasti palju potentsiaali. teema, millega tuleb tegeleda. ja see on eelkõige oluline neile inimestele, kes selles piirkonnas elavad. siin on vaja etapi kaupa äh, kõik see läbi viia, kõigepealt siis äh, tolli, toll ja siis seejärel piirikontroll, kui see kõik hästi toimib. ja siin on oluline mõista, et see on väga oluline, eriti neile kodanikele, kes äh, elavad Nistra vasakaldal ja on väga oluline, et seal kohapeal kõik protsessid edukalt toimiks. ja veel põhiseaduskohtu lahendi kohta. juba mainisin seda teemat, aga kuna esitati mitmeid küsimusi, siis tuleksin veel kord selle juurde tagasi. nagu juba ütlesin, on muidugi argumente eh, selle otsuse poolt ja täitevvõim eh, nüüd eh, pigem ei sekku sellesse. meil on valimiskampaania käimas ja me siiski keskenduma oma tööle. kuid siin on ka teatud positiivseid aspekte, sest et äh, presidendi otsevalimine rahva poolt, äh, seda rahvas soovi, soovib, me näeme seda ka küsitlustes, et üle üheksakümne protsendi rahvast pooldab seda. aega on umbes kaks kuud märtsi lõpust alates, kui siis äh, lõpeb mandaat, et siis on aega uute valimiste korraldamiseks, ei ole pikk aeg äh, ja tuleb äh, siis kohanduda vastavalt seadusandlusele sest et äh, presidendivalimise menetlus siis muutub, muidugi on vaja ka vastavaid rahalisi vahendeid selleks, aga loomulikult läheb ka erakondadele aega, sest et äh, ei oldud valmis kandidaatide ülesseadmiseks, kes äh, siis osaleksid valimistel. ja muidugi läheb veel kuuskümmend, üheksakümmend päeva valimiskampaania läbiviimiseks, see tähendaks siis, et Äh, kui kahekümne kolmas märts, siis äh, sellest alates lugeda, siis äh, kahekümne kolmanda maini on aega ja kui üheksakümmend päeva, siis, siis juuni lõpuni no. võib-olla see ei ole kõige parem aeg presidendi valimiste korraldamiseks, aga mina ütleksin, et see ei ole ju veel lõpp-punkt presidendivalimiste korraldamiseks oleks tegelikult parim aeg sügisel, sügise alguses ja nüüd rääkisin selle juurde, mida ütles äh, härra Frantsulis. Äh, Kišinaus äh, käis ju delegatsioon, viidi läbi hindamine ja eks seda võib erinevalt tõlgendada, aga mina ütleksin, et meil olid väga konstruktiivsed kõnelused ja kohtumised mis siis puudutab IMF-i ja Moldova suhteid, suhteid, siis äh, see on kõik väga edukalt edasi läinud. kahe panga puhul on juba äh, siis vastav uurimine läbi viidud, kolmandat uuritakse veel sügisel ja äh, siis äh, läheb ka meie rahandusminister ja Keskpanga direktor ka Washingtonis kohtuma IMF-i esindajatega. loodame siis, et äh, me äh, saavutame siis kokkuleppe IMF-iga. see ei ole nüüd tingimata eesmärk omaette, et me saaksime rahastuse IMF-ilt, aga oluline on, et me jõuaksime kokku leppeni ja siis äh, oleme jõudnud äh, uude dialoogi etappi. nüüd veel midagi teekaardi kohta, see oli väga hea algatus, volinik Haanilt, me aktsepteerisime seda, äh, me leidsime, et see on väga hea mõte ja teekaardis on ju ette nähtud konkreetsed kohustused Moldova Vabariigile, mis puudutasid Hirmise leppe elluviimist. seal on ka ette nähtud ajakava. ja igal tegevusel on konkreetne tähtaeg, mis ajaks tuleb lõpuni viia. ma arvan, et äh, see on kõik äh, väga suureks abiks ka mulle peaministrina. me arutasime seda ju põhjalikult parlamendiliikmetega ja need on kohustused, mille on endale võtnud valitsus ja parlament, parlamendi enamus võttis ka äh, sõna selle kohta, mõndasid mõisteid muudeti, mis puudutab teatud tegevusi, mis on teie kaardis välja toodud. oluline on olla teadlik neist kohustustest, seda me oleme ning äh, Brüsselis toimusega äh, assotsieerumisnõukogu kohtumine ning suur osa neist eesmärkidest, mis teekaardis on ära toodud, on ju tegelikult ka juba saavutatud. nii et äh, ma arvan, et meil on väga hea ja konstruktiivne koostöö ka Uusia piirkonnaga ning äh, toimub dialoog parlamendi esindajate ja ka Uusia rahvakogu esindajate vahel aga ka täitevvõimu tasandil toimub hea dialoog. neljandal märtsil toimus valitsuse istung ka Kausias ja seal arutati erinevaid probleeme, mis selles piirkonnas on ning tegime ka konkreetseid ettepanekuid, milliseid tegevusi läbi viia, näiteks on nüüd loodud alaline komitee, mis tegeleb sellega, et teha kindlaks kõik need erinevad probleemid. ja siis on kavas välja töötada tegevuskava, milles saame ilmselt kokku leppida. et siis täitevvõim, valitsus Kišinaus ning ka Kaguusia täitevvõim nüüd aga veel kodanikuühiskonna kohta. minu seisukoht, mis puudutab dialoogi kodanikuühiskonnaga, siis äh, ma arvan, et siin on vaja, et kodanikuühiskond avaldaks pidevat survet, teostaks järelevalvet. kui protestid algasid, siis olin ka mina juba valitsuse kabineti liige ja minu meelest oli see väga kasulik, ma olen arvamusel, et see surve eh, tollal ka tõesti käivitas valitsuse ja eh, suunas teda tugevamalt tööle. lõppude lõpuks juhtus see, mis juhtuma pidi ja mina teen nüüd võimalikult suuri jõupingutusi, et jätkata seda dialoogi. kuid oluline on, et see dialoog oleks hästi konstruktiivne ja sellepärast äh, oleme juba käinud ka mitmetel kohtumistel mitmete kodanikuühiskonna organisatsioonidega, me oleme mitmetel erinevatel teemadel aru pidanud, leidnud ka juba lahendusi. ja koos parlamendi presidendiga oleme kokku leppinud, et me leiame õige lähenemise sellele, et luua selline nõukogu, kus osalevad ka kodanikuühiskonna esindajad, samuti parlamendi ja valitsuse esindajad. on oluline, et meil oleks võimalik analüüsida neid eelnõusid või ettepanekuid, mida esitatakse valitsusele ja parlamendile. oluline on, et kogu see dialoog toimiks konstruktiivselt siis taha veel midagi öelda finantssüsteemi ja pankade kohta. jah, on tõsi, et äh, pankade pettused tõepoolest oli need, mis äh, viisid selle tulise olukorrani Kišinaus ja institutsioonid peavad nüüd oma ülesandeid täitma, selle kohta valmib ka aruanne. ja oluline on, et tõesti pandaks vastutama need, kes selles pettuses osalesid ja samuti on oluline võtta kõik meetmed, et äh, see raha üles leida. väga oluline on samuti, et Moldova Vabariigi institutsioonid ja ametiasutused võtaksid vajalikud meetmed, et äh, midagi sellist ei korduks. see tähendab, et ühest küljest tuleb institutsioone tugevdada ka järelevalveorganeid, näiteks Keskpank ning äh, riiklik äh, finantsturu komisjon. selleks on ka juba välja töötatud äh, seaduste pakett ning esimene lugemine parlamendis on juba läbitud, on vaja veel läbi viia teine lugemine, et need seadused vastu võtta ning Keskpanga juht äh, võttis ka hiljuti midagi ette selles suunas, tegemist oli väga läbipaistva protsessiga, milles osales ka kodanikuühiskond ning mul on hea meel, et ka Euroopa Liidu äh, kõrgetasemel nõunik võttis samuti sellest protsessist osa. Nende kolme panga puhul tõepoolest äh, viidi läbi ka uurimine, on juba ka esimesed tulemused. nii et ma usun, et on võimalik taastada usaldus ja suhteline stabiilsus. ja nüüd veel lõpetuseks, austatud parlamendiliikmed, ma olen seda juba öelnud, aga minu palve on, et tõepoolest mõistke meie üle kohut meie tegude järgi, nende tulemuste järgi sest et tulevikus saab kõik selgemaks, näete ka oma silmaga, kuidas me toime tuleme, me loodame teie toetusele, Euroopa Liidu toetusele Moldova Vabariigi kavatsuste elluviimisel ning ähm, tegevuskava läbiviimisel. me teeme kõik endast oleneva, et äh, võimalikult kiiresti saavutada tulemusi. aitäh! aitäh, et äh, leidsite aega meie jaoks, aitäh, et leidsite võimaluse meiega arutelusid pidada. ma loodan, et meil õnnestub nüüd tõesti tõhus koostöö käima lükata, mis vastaks ka teie koduriigi kodanike ootustele. palju edu teile selles! Thank you. Colleagues, let's start. kallid kolleegid, alustagem. meil on päevakorras täna kaks raportit, mille üle on vaja hääletada. raportöörid ja variraportöörid on kohal Sandra Kalniete, teise raporti raportöör, on palunud hääletus edasi lükata, olen valmis sellega nõustuma, kui me paneme protokolli selle, et äh, see siiski aprillikuus jõuab täiskogule, ehk et fraktsioonidel on siis nädal aega vähem rääkida sellest raportist, äh, enne kui see läheb täiskogule kui kõik on selle ettepanekuga nõus, siis lükkame hääletuse edasi järgmisele nädalale. ja ja sellegipoolest arutelu toimub siis aprillikuus. olete nõus? aitäh! nüüd Kati Piri raport Piri kohta, ütleb esimees. mis see Piri? For the last time you can get the floor. viimast korda saate sõna, proua Piiri, kui soovite. ei, siis alustagem kohe hääletusega. lugu on selline, et äh, taotlused kolmkümmend kuus ja kolmkümmend üheksa ja sada seitsekümmend neli on tagasi võetud. on nii? nii et me asume hääletama Valeva. proua Valeva. proua Valero, mina tahaksin siiski hääletada muudatusettepanekute kolmkümmend kuus ja kolmkümmend üheksa üle, ütleb proua Valero. me ei saa aga nende üle hääletada, sest nad on võetud tagasi, vastab esimees. ja sellega on asi korras.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 mis puudutab mina muudatuse, minu muudatusettepanekut viissada kolmkümmend kuus, kus räägitakse asustatud aladest äh, minu koduriigis äh, Küprose nimelt, äh, türklased on okupeerinud seal alasid. see tuleks lõikesse kakskümmend kaheksa A sisse viia või oleks pidanud viidama, aga selle asemele kirjutati see sisse kompromissettepanekusse neliteist. kompromissettepanek aga räägib mereõigusest ja ma soovin osade kaupa hääletust, äh, eraldi hääletust, vabandust, muudatusettepaneku viissada kolmkümmend kuus üle. jätkame vastavalt kompromissi ja ettepanekutele, nii nagu tavamenetlus seda ette näeb, sest nii on see ette nähtud kodukorraga ja nii me teeme proua Valero veel kord. Jag sa alldeles nyligen att min grupp tar över minu fraktsioon võtab need muudatusettepanekud kolmkümmend kuus ja kolmkümmend üheksa üle. Need, mis tagasi võeti, meie fraktsioon siiski esitab nad uuesti. siis hääletame kolmekümne kuue ja kolmekümne üheksa üle vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend üheksa lõige viis Wir kommen somit zur Abstimmung. hakkame hääletama. artikkel fünf. jah, artiklis viis on härra Milan Mann kirjas, et äh, kohe pärast seda, kui muudatusettepanekud tagasi võetakse ja keegi teine nad siiski üle võtab ja uuesti esitab, siis tuleb nende üle hääletada, nii see on. kõigepealt sada üks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. Antrag kompromiss acht, wer ist der? kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, täpselt samamoodi nagu enamik. edasi kompromissettepanek üheksa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kolm. osade kaupa kolmes osas nagu Itaalia kolmes osas. kes toetab esimest osa? vastu, erapooletu. kontrollime. no, no, no the group has decided no, Mrs Breda. fraktsioon otsustas ei. Hmm? We have to start again peame otsast pihta hakkama, meil on siin jälle tehnikaimed. The vote is closed. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üheksa kaheksateistkümne vastu, vastu võetud. teine osa, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt kas me ei hääleta viimase lause üle? viimane osa langeb ära, sellepärast et kompromissettepanek kolmteist võeti vastu. kompromissettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kakssada üheksa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud soovite kontrollida, olgu. kakssada kolmkümmend neli elektrooniliselt. Oh. E rahvapartei hääletab sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku poolt ja sotsid ise vastu või? vabandust, et ma segaduses olen hääletus on lõppenud. E rahvapartei võitis siiski koos sotsidega. kolmkümmend kuus kahekümne kuue vastu on tulemus. kompromissettepanek seitseteist poolt vastu, erapooletu vastu võetud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis. kus see üldse on, küsib esimees. kes poolt? vastu ära, erapooletu veel kord, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend viis. kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, aga tundub, et vastu võetud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm kahekümne nelja vastu, vastu võetud kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kaks, kolmsada kolm, poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus kahekümne seitsme vastu edasi kompromissettepanek. kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek, see oli kakskümmend üks, eks ju, kompromissettepanek edasi kompromiss, äh, muudatusettepanek kolmsada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kuu, kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kak-, kolmsada kaksteist poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. üks sotsiaaldemokraat on üle, mitte ainult üks. ei, siiski ainult üks. kolmkümmend kaks, kolmekümne nelja vastu, tagasi lükatud. järgmiseks kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada neliteist poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muu taotlusettepanek kolmsada viisteist, aga hääletame nüüd teise osa üle. kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud see oli siis koos suulise muudatusettepanekuga, lisab esimees. järgmiseks kompromissettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend kaheksa, kolm seitse kaheksa, kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis kolmekümne vastu, vastu võetud. kolm, seitse, üheksa järgmiseks ah,. liiga kiiresti läksin edasi. mis see viimane oli? Danjean. kompromissettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tahate kontrollida? olgu. hääletus on lõppenud. vastu võetud, noh. mul on kullipilk. see oli kolmsada seitsekümmend üheksa, nüüd kompromissettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üksteist, lisana siis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelisada üheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kes hõikas nii veenvalt? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ma väga vabandan. nelisada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. neli, kaks, neli. It was at least a try no vähemalt püüdsime, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb ka kontrollida. hääletus on lõppenud. oih, väga napilt kompromissettepanek kolmkümmend kolm poolt. vastu erapooletu, ähm, vastu võetud äh, nelisada kolmkümmend kaheksa. ainult teine osa hõigatakse mulle. kes on poolt? vastu, erapooletu nimeline hääletus. The vote is closed. hääletus on lõppenud no idea anymore mul pole enam aimugi. nelisada nelikümmend üheksa, nelisada viiskümmend, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend üks poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, nelisada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. ma saan, ma pean pleenuma, et võin Das war das jetzt. Abstimmung ist eröffnet. 453. nelisada viiskümmend kolm hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kolmekümne kahe vastu. nelisada viiskümmend neli poolt. vastu, erapooletu. kontrollime. Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaheksa, kahekümne kaheksa vastu vastu võetud sellega langevad järgmised ära, järgmiseks nelisada viiskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. nelisada viiskümmend üheksa poolt. aga see langeb ära hoopis. nii et edasi nelisada kuuskümmend poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelisada seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletult tagasi lükatud. järgmiseks, mis? kompromissettepanek kolmkümmend neli ütleb esimees uuesti ja siis küsib ka ise, mida kas me peame neid kõiki hääletama hakkama või? neli, seitse, neli, kes poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud nelisada seitsekümmend kolm, kes poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud nelisada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nelisada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nelisada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend kaheksa poolt, nelisada seitsekümmend seitse uuesti, nelisada seitsekümmend seitse uuesti, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelisada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend kaks, nelisada kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ei, tagasi lükatud. <laughs> nelisada kaheksakümmend kaks kontrollime. 482 Scheck kontrollime, nelisada kaheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse, kahekümne üheksa vastu, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, langeb ära hoopis nelisada kaheksakümmend kolm vastu võetud. nelisada kaheksakümmend neli langeb ära nelisada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu siiski nelisada kaheksakümmend seitse uuesti. kolm korda Hadži Georgia, nelisada kaheksakümmend seitse poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ma väga vabandan, aga tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime tundub, et tagasi lükatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa, kolmekümne kaheksa vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelisada üheksakümmend üheksa poolt. ja palun saalis räägitakse mikrofonita vastu võetud. nelisada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, ära kontrollime. hääletus on lõppenud kolmkümmend seitse kahekümne kuue vastu vastu võetud kolmkümmend kuus nüüd. me oleme suulise muudatusettepaneku vastu kompromissile, aga siis ei ole see enam kompromiss. ma arvan, et see on siiski kompromiss, aga ilma suulise muudatusettepanekuta. kes toetab kompromissi ilma suulise muudatusettepanekuta, ilma poolt? kui suulise muudatusettepaneku vastu on üks fraktsioon, siis see langeb ära, see juhtub tihti nii. kompromiss kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi viissada üksteist. poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolmekümne kuue vastu tagasi lükatud. edasi kompromissettepanek kolmkümmend seitse, kes poolt? vastu? vastu võetud. see oli nii selge tulemus. aga mina näen siit väga hästi edasi viissada kakskümmend kaheksa. kes on poolt? kus see üldse on, küsib esimees. viis, kaks, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kolmkümmend, kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kolmkümmend, kes poolt, vastu erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa, kolmekümne seitsme vastu tagasi lükatud, see oli Vaigla oma, eks. viissada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viissada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viissada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viissada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis kolmekümne vastu vastu võetud. järgmiseks viissada kolmkümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu. kontrollime, aga tundub, et vastu võetud. hääletus on lõppenud kolmkümmend seitse kahekümne üheksa vastu, vastu võetud. järgmine muudatusettepanek, siin on terve kogukond, kes on neid esitanud. kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime Greeks of all parties unite. ühendatud kreeklased kõikidest mm, parteidest siis, jah? kolmkümmend kaheksa, kahekümne üheksa vastu, vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi muudatusettepanekud kolm ja viis kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme, üksteist, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime the Turkish report or a Greek report? kas see on Türgi või see on hoopis Kreeka raport? hääletus on lõppenud. härra Kaarase abiga saime siiski läbi surutud. tal ei ole kaarti kaasas Need langevad ära siin järgmiseks kuusteist ja kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend ei, siiski mitte kakskümmend kolm hoopis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus kolmekümne viie vastu tagasi lükatud. edasi kakskümmend viis. ei, siiski mitte, kompromissettepanek kaks. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa kahekümne vastu, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi viiskümmend, aa ei, tagasi tuli see kolmkümmend kuus ja, ja kolmkümmend kuus. kes poolt? ei, kolmkümmend kuus, kes poolt? härra Preeda, me juba kohe alguses ajasime selle asja selgeks. Nad võtsid kohe üle selle. ma väga vabandan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 vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa, kahekümne nelja vastu, vastu võetud. viiskümmend poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kom-, muudatusettepanek kuuskümmend järgmiseks. kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, kontrollime kuigi tulemus oli selge. It's for Anna Maria, you should vote. see on Anna Maria poolt, nii et hääletage tema poolt, jah muidugi. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolmeteistkümne vastu vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. hääletus on lõppenud. aeglaselt, aeglaselt tuleb see tulemus kaheksa inimest ei ole veel hääletanud. tere hommikust ka teile. äratus. nüüd on piisavalt, kaks viimast magavad veel. ei oota neid ära. kolmkümmend üks kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. järgmiseks kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus. kontrollime. kuuskümmend seitse. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks kahekümne kaheksa vastu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse. poolt, vastu, erapooletu. kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks kahekümne nelja vastu, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt. vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kontrollime hääletus on lõppenud. viiskümmend kolm üheteistkümne vastu, väga napilt tagasi lükatud, väga napilt tagasi lükatud. edasi lõpphääletus resolutsiooni projekti üle muudetud kujul. hääletus on alanud. plus Karas on top. liitke Karas ka veel juurde. nelikümmend kaks üheteistkümne vastu, üksteist erapooletut. palju õnne raportöörile. Now we have to go to what? To where?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 bitte, sich auf den Weg zu machen. palun asuge nüüd aegamööda oma kohtud, kohtadele ja lähme kümnenda päevakorrapunkti juurde. koostöös Euroopa Parlamendi delegatsiooniga Euroopa Liidu ja Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis ja mul on hea meel täna siin tervitada härra Toomas Maier Hardingut, kes on Euroopa Kesk-Aasia küsimustest vastutav tegevdirektor. mul on hea meel teid siin tervitada teie uuel ametikohal ja loodan meeldivale koostööle järgnevatel aastatel. palun, sõna on teil härra esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, ma tänan selle võimaluse eest teavitada seda komisjoni koostööst Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ning mul on hea meel, et mul on ka võimalus teavitada ka Euroopa Liidu ja Venemaa parlamentaarse koostöökomisjoni delegatsiooni liikmeid daamid ja härrad, selle kohtumise üks eripärasid on see, et see eh, toimub eh, päeval pärast välis äh, ministrite nõukogu kohtumistel, nii et mul on võimalik teid äh, teavitada ka tulemustest, mis seal saavutati. alustuseks tahan aga öelda, et äh, sel nädalal täidub ka kaks aastat Krimmi illegaalsest annekteerimisest, nagu te teate, siis Euroopa Liit seda ei tunnusta ning me jätkuvalt äh, kinnitame seda ka oma avaldustega ning oma poliitikaga, et me ei tunnusta seda kaheksateistkümnes on siis aastapäev. kuid äh, see kirjeldab seda üleüldist keerukat konteksti ja neid väljakutseid, millesse asetuvad äh, meie suhted Venemaaga. veel üks selliseid raskusi on olukord Ida-Euroopas, äh, destabiliseerumine, mille tunnistajaks seal oleme Venemaa tegevuse tõttu. see on jätkuvalt väga keskne küsimus ja oluline mure Euroopa Liidule. Venemaal peab täitma oma olulised kohustused, mis puudutab Minski kokkuleppe täitmist. ka Süüria küsimuses mängib Venemaa võtmetähtsusega rolli ehm, ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena on Venemaal mängida siin väga oluline roll rahumeelseks üleminekuks. president Putin kutsus Vene väed eile tagasi Süüriast ning see on väga oluline areng, me peame seda hoolikalt jälgima ning loodame, et sellega on võimalik vähendada vägivalda Süürias. Euroopa Liit ja eelkõige Euroopa Parlament on mures ka äh, selle üle, et sõltumatud poliitilised hääled ja kodanikuühiskond Venemaal on üha raskemas olukorras. samuti on probleeme õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisega ning Nadja Savtšenko juhtum illustreerib seda väga teravalt. on oluline öelda, et kuigi olukord muutub üha keerukamaks, on muutunud üha keerukamaks Krimmi illegaalsest annekteerimisest alates äh, ja seoses ka teiste rahvusvaheliste sündmustega, siis suhted Venemaaga ei ole mitte kunagi olnud lihtsad juba ka enne neid sündmusi. näiteks oli meil probleeme Siberit ületavate äh, transiitlendudega, äh, samuti äh, mis puudutab taimekaitsenõudeid ning kui Austria oli kahekümne kuuendal aastal Euroopa Liidu eesistuja, siis nemad mäletavad veel väga hästi toonast kriisi, mis algas esimesel jaanuaril kaks tuhat kuus. võttes seda arvesse, siis välisministrite nõukogu arutas eile esimest korda välissuhteid Venemaaga seda ei ole aasta aega tehtud ning äh, eesmärgiks ei olnud mitte arendada välja uut poliitikat seoses Venemaaga, meie poliitika jääb samaks, äh, äh, kindlameelne, põhimõtteline, aga samas avatud dialoogiks ja ilma igasuguste paralleelste lähenemisteta. samuti peeti arutelu sanktsioonide või vabandust, sanktsioonide üle arutelu ei peetud, vaid räägiti üldisemalt suhetest Venemaaga, sanktsioonide arutelu toimub kunagi hiljem. on oluline veel kord üle kinnitada, et Euroopa Liit peab olema ühtne selles keerukas olukorras, on see äärmiselt oluline, sest et ühtluses on jõud ning äh, kõrge esindaja siis ütles viit äh, põhimõtet liikmesriikidele, millel rajaneb meie välispoliitika ja küsimus ei ole mitte selles, kuidas me kavatseme edasi arendada poliitikat Venemaaga, vaid äh, milline on olukord praegu. ja need viis põhimõtet, mille kõrge esindaja hiljem ka avalikuks tegi ja mida kõik liikmesriigid ruumis aktsepteerisid, olid järgmised. esiteks, täielik Minski kokkuleppe ellurakendamine on keskse tähtsusega element, äh, enne kui meie suhted saavad muutuda. Äh, teiseks on oluline tugevdada suhteid meie idapartneritega ja teiste naabritega, eriti Kesk-Aasias. ja ma pean ütlema, et äh, meil on väga hea arutelu sellel teemal, kuidas edasi toimida neis küsimustes ning järgmisel äh, välisministrite nõukogul äh, ka räägitakse sellest teemast taas. kolmandaks on oluline tugevdada Euroopa Liidu vastupanuvõimet ja me ei räägi siin mitte ainult julgeolekust selle kitsamas mõttes, vaid me räägime sellistest teemadest nagu energiajulgeolek, hübriidsed ohud, aga ka strateegiline kommunikatsioon olukorras, kus Euroopa Liit on silmitsi millegagi, mida võib ainult nimetada organiseeritud desinformatsioonikampaaniaks äh, Venemaa riikliku meedia poolt. neljas põhimõte, milles ministrid kokku leppisid, on see, et ka praeguses olukorras on vaja selektiivselt äh, hoida sidemeid Venemaaga neil teemadel, mis on olulised Euroopa Liidule välispoliitika valdkonnas, on mitmeid näiteid, kus me oleme seda teinud möödunud kuudel, näiteks Iraan, Lähis-Ida rahuprotsess, Süüria, aga ka rändeküsimused, terrorivastane võitlus, kliimamuutused. aga ka teised küsimused, kus Euroopa Liidul on selged huvid ning viies põhimõte ma tean, et see on väga oluline ka Euroopa Parlamendile ning äh, teie komisjonile, nimelt valmisolek suurendada toetust Venemaa kodanikuühiskonnale ning sõlmida suhteid inimeste vahel Läänes ja Venemaal, samuti jätkata dialoogi uue põlvkonnaga noortega Venemaal, neid harida nii et need on need viis põhimõtet, milles ministrid eile ühtselt kokku leppisid, ma usun, et see oli selge ühtsuse märk, et määratleda see raamistik, mille seis me soovime ja suudame Venemaaga koostööd teha selles keerukas olukorras, millega oleme silmitsi, võttes arvesse seda väljakutset, mida Venemaa endast kujutab meie jaoks ning hea meelega eh, siis vastan kõigile küsimustele ja selgitan põhjalikumalt, härra esimees aitäh ja sõna on härra Karasele. härra esimees, härra saadik, suur tänu selle ülevaate eest. meie jaoks parlamendis on see kõik väga oluline, me loomulikult tervitame selle otsuse selgesõnalisust, samas on seal viidatud sellele, et on oluline dialoogi muuta intensiivsemaks. minu küsimus on, et kuidas me kavatseme seda dialoogi korraldada, kui samas Minski kokkuleppes kinni ei peeta ja milline on Euroopa äh, Parlamendi parlamentaarse komisjonil kui äh, äh, ja, ja milline roll võiks olla siis tuumaalamkojal selle dialoogi tihendamisel? härra Ostrovitš. Thank you, Mr. Chair. Well, I found uh, nothing new after yesterday's uh, for pärast eilset äh, välisministrite nõukogu ei äh, olnud tulnud midagi uut. Äh, põhimõtted neli ja viis, neli, punkt neli on tegelikult midagi uut, number viis tegelikult pole mitte midagi uut, tuleb öelda. Euroopa nõuab, et suurendatakse inimestevahelist kindlasti äh, suhteid äh, Venemaa ühiskonnas, äh, aga põhimõte number neli jääb mulle pisut ebaselgeks. härra Haating, ma usun, et Venemaal on oma strateegia ning Venemaa lähtub sellest strateegiast. nii kahju, kui see ka ei ole, siis Euroopa Liidul on ainult huvid, väga huvitavad huvid, võib öelda, ja need huvid ei pruugi olla sellised, mis tugineksid äh, äh, väärtustele, inimõigustele, põhimõtetele. ma ei näe mitte mingisugust äh, strateegilist muutust Venemaa käitumises. kas Minski kokkuleppes on midagi keerulist, ähm, mida Venemaa ei mõista, nii et nad ei saaks lihtsalt aru, mida nad peavad tegema? mida täpsemalt me peaksime selgitama? vasallidele Moskvasse minnes. ma saan aru, et mõningad äh, delegatsioonid lihtsalt tahavad äh, Moskvasse minna. ehkki äh, Venemaa ei ole muutnud oma poliitilisi seisukohti musta nimekirja osas ega millegi muu osas. milline on strateegiline muutus Venemaa käitumises, mis annab põhjust arvata, et nüüd peaksime hakata, hakkama selektiivselt koostööd tegema ja nii-öelda intensiivsemat dialoogi rakendama. kokkulepped kirjutati, allkirjastati, neid, neist tuleb kinni pidada. selleks, et mingisugused muutused aset leiaksid. Thank you, Chair. Um, thank you, Director, for uh, the presentation. suur tänu, esimees ja suur tänu uh, Eh, härra Hartingule, me ka ei leia, et välisministrite nõukogus eh, oleks olnud midagi suurt eh, uut, aga meil oleks väga kahju, ka hea meel, kui te räägiksite, mida tähendab Kesk-Aasiaga sidemete tugevdamine kui selline. kui Venemaaga saab selektiivselt koostööd teha, siis üha rohkem on võimalusi Kesk-Aasiaga selektiivselt koostööd teha. seal on vähe, seal on mõned riigid, mille puhul ma ei tahaks äh, tugevaid sidemeid Euroopa Liiduga enne paljude teiste riikide sidemete loomist, ma ei hakka mainima konkreetselt, aga põhimõtteliselt me võime äh, paljude piirkondadega teha äh, tihedat koostööd ka inimõiguste olukorra küsimuses. kas te võiksite rääkida meile, kuidas seda ette nähakse, millises protsessis ja mida see praktiliselt tähendab, mida see Kesk-Aasiaga äh, sidemete tugevdamine tähendab? proua Kalniete, suur tänu, härra esimees, suur tänu teile sissejuhatavate märkuste eest, mis puudutavad Euroopa Liidu Venemaa suhteid ning äh, suur tänu, et äh, loetlesite üles need viis põhimõtet. mina leian, et kõige olulisem on äh, täita võetud kohustusi ja Minski kokkuleppest tuleks täielikult kinni pidada. ja me peame jääma selles küsimuseks kindlameelseks ma olen veendunud, et erinevad äh, hoovused Euroopa Liidus õõnestavad äh, seda tingimust äh, ja seetõttu sanktsioonide ülevaatamine on küsitava väärtusega. oleme ühenduses Venemaa demokraatidega, nemad tahaksid, et sanktsioonid oleksid suunatud rohkem konkreetsetele inimestele, kes on president Putini lähiringkonnas äh, ning äh, ei oleks äh, niivõrd suunatud nendele valdkondadele, mis mõjutavad Venemaa kodanike elu. eilse Välisasjade Nõukogu tulemuseks, tulemuse kõige positiivsemaks elemendiks oli see, et me jäime ühtsaks aga äh, mina leian, et selle ühtsuse hind on liiga suur. me püüame siin jõuda kompromissile. kompromissile, mis jätab Euroopa Liidust mulje kui nõrgast liidust. mul on sellest äärmiselt kahju, sellepärast et ma olen ajalooga tuttav ning ma tean, kuidas selline kõrvalehiiliv poliitiline tegevus riikide suhtes, kes ei pea õigusriigi põhimõttest rahvusvahelisel tasandil äh, kinni, äh, võib kaasa tuua oma tagajärgi ja ma loodan, et me mitte kunagi ei pea nägema ajaloo kordumist suhetes Venemaaga. Äh, loodame, et meil tõesti õnnestub Euroopa Liidu ühist välispoliitikat ühtsena ellu viia. So thank you, thank you very much uh, for your interest. suur tänu selle huvitava info eest, aga sooviksin küsida, kas te olete analüüsinud Venemaa praegust olukorda, Venemaa majanduse praegust äh, olukorda ning äh, äh, kas te olete analüüsinud, milline on langeva majanduse mõju Euroopale ja Kesk-Aasiale ning milliseid järeldusi me peaksime kõikidest nendest sanktsioonidest üldiselt tegema? ning kas meil on põhjust enesekriitikaks see praegune olukord meenutab mulle mõneti lasteaeda. me ütleme kogu aeg, et kui nemad ei pea Minski kokkuleppest kinni, siis meie midagi ei tee ja nemad ütlevad, et kõik on kenasti, kõik on hästi. ning äh, see olukord võib äh, kesta igavesti ning pikemas perspektiivis võib-olla ei saavuta me mitte midagi. ei homme ega pikemas perspektiivis. kuidas me saaksime leida mingisuguse uue lähenemisviisi, mingi uue alguse? drei der mul on äh, küsimusi kolme põhimõtte kohta. kõigepealt esimene põhimõte. kuidas äh, seda arutatakse praegu välisministrite nõukogus, kas nagu Saksamaal, Saksa välisminister, kes viimasel ajal on pigem rääkinud Minskist nii, nagu hoiaksid mõlemad konflikti osapooled ühtemoodi selle elu rakendamisest kõrvale, mis minu meelest oli üldse tõsi, sest et OECD viitab pidevalt äh, sellele, äh, et, et Donetski rahvavabariigi ja Luganski rahvavabariigi pool ähm, viib läbi palju suuremaid rikkumisi ning tundub, et äh, läheb üldse kaduma see te tegelik põhjus äh, sellele konfliktile, nimelt Venemaa äh, agressioon ja mind huvitaks, kuidas välisministrid sellest räägivad. teiseks need hübriidsed ohud. kas tegelikult praegu jälgitakse seda, kuidas Venemaa püüab mõjutada hääletust Ühendkuningriigis, mis puudutab Euroopa Liidu liikmesust, samuti neid äh, hääletusi, mis on toimunud madalmaades ja samuti siis veel, mis puudutab seda selektiivset äh, koostööd Venemaaga. mida see tegelikult tähendab? kas mõned liikmesriigid soovivad, et sanktsioonid lõpetatakse, sest et neil on eri huvid suhetes Venemaaga? Thank you uh,. Ambassador, welcome to this. suur tänu. lugupeetud suursaadik, tere tulemast meie kotta, kohtusime varasematel aastatel sageli Viinis ma sooviksin teilt küsida, kas kohtumiselt tuli selgelt välja, et erinevad Euroopa riigid lähtuvad omaenda huvidest ning äh, poliitilistest seisukohtadest suhetes Venemaaga. ning kas see on põhjuseks, miks ei töötatud välja kõigile nähtavat strateegilist lähenemist Venemaa suhete jaoks? ning teiseks, ma sooviksin teada, kas äh, keegi ütles et äh, embargo Venemaa suunal äh, kahjustab äh, tõsiselt Euroopa Liidu majanduslikke huve tervikuna või mõningaid riike iseäranis tõsiselt. ning lõpetuseks me räägime siin Minski kokkuleppest ning väga palju küsimusi puudutavad seda kokkulepet ma tahaksin teada, kuidas on lood Minski rühmaga. mis moodustati selleks, et äh, Nagorno-Karabahhi probleem lahendada. ning äh, kus Euroopa Liit loobus kohast Prantsusmaa huvides, äh, see on tänases, see oleks tänases maailmas vastuvõetamatu.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 kokkuleppele on viidatud paljude küsimustega seoses äh, raske relvade, relvarahu ja nii edasi ja nii edasi. kas esmaspäeval räägiti ka mingisugusest plaan B-st Minski kokkuleppe natiivina, kui Minski kokkulepe läbi kukub, mida ju tegelikult võib prognoosida? ning rääkides plaanist B, sooviksin teada, kas me kaalume seda, et me võiksime aidata Ukrainat sissetungijate vastu võidelda. ma olen seda korduvalt öelnud, me võime äh, pakkuda äh, sõjatehnoloogiat Ukrainale, et nad saaksid vastu astuda Vene äh, agressioonile. kas on mingi plaan B Minski kokkuleppele ning äh, siis toetus Ukrainale. minu teine küsimus puudutab äh, hübriidsõda ning äh, eksitavat infot. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu kaitse on äärmiselt nõrk. proua Mogherini nõukogu öö, juhtnööride järgi moodustas töö, äh, äh, töörühma, kes peaks võitlema Vene propaganda vastu. see töörühm koosneb ainult kaheksast inimesest ja rahalisi vahendeid ei saanud proua Mogherini sellele, selleks eraldada, ta peab lihtsalt lähtuma Äh, oma varasematest eelarvevahenditest. kuidas me peaksime suutma Venemaa propaganda vastu võidelda sellistes oludes, kas äh, on mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas massiviisilise Venemaa poolt tuleva eksitava info vastu võidelda, see äh, seab ohtu ka Euroopa Liitude omavahelise solidaarsuse. Thank you very much. I have suur tänu. mul on kaks märkust või küsimust. liiga sageli äh, on Euroopa poliitikud pidanud üllatuma selle üle, mida äh, teeb Venemaa. kaks tuhat kaheksa äh, Georgia, Krimm, Ida-Ukraina hiljem ja väga paljud inimesed tundsid üllatust ka siis, kui Venemaa otsustas minna Süüriasse nüüd äh, eile kuulsime uudist, et Venemaa võtab, toob väed Süüriast välja, nii et äh, ma tahaksin äh, teada, millised, millised on välisteenistuse prognoosid Venemaa järgmiste sammude kohta tavaliselt, kui Venemaa midagi teeb, siis on vaja ressursse, vägesid ja nüüd, kus Venemaa oma väed Süüriast välja toob, siis on need väed vabad nii-öelda. ja minu teine küsimus on, rohkem kui viiskümmend Euroopa Parlamendi liiget ning äh, ka liikmesriikide parlamentide liikmed on teinud ettepaneku otsustada äh, sanktsioonide üle nende konkreetsete isikute äh, üle, kes saavad mõjutada Nadja Savtšenko juhtumi arengut, milline on välisteenistuse ning komisjoni seisukoht selliste konkreetsete sihi päraste sanktsioonide suhtes inimeste suunal, kes saaksid mõjutada Nadja Savtšenko olukorda. Ambassador uh.... suur tänu. mina tahaksin uh, sekundeerida härra Paetile ning uh, küsida, et uh, milliseid järeldusi te-, on teinud välisteenistus Venemaa varasematest rahvusvahelise õiguse rikkumistest me peame olema siin ennetavad, mitte reageerima juba toimunule. Euroopa Liidu tugevaks küljeks on alati olnud ühtsus. ja ühtsus põhimõttelistes küsimustes, mida ja neid põhimõtteid on Venemaa valitsus murdnud enneolematult ja kui me räägime Venemaa strateegiast, siis Venemaa strateegiaks ongi Euroopa Liidu kõhklemist ära kasutada. kasutada ära, võites aega lootes, et me väsime, me tüdime ning äh, lootes, et me läheme kompromissile, tuues ohvriks oma põhimõtted. nii et äh, see on väga ohtlik meie pikaajalise strateegia seisukohast, kui me jääme kõhklevaks või püüame jõuda ühepoolsete kompromissideni, äh, sellepärast et see mõjutab ka meie mõju Süüria olukorrale, kui me näitame üles kahtlusi sellises olukorras. juhiksin tähelepanu ka äh, samuti äh, konkreetsetele inimestele suunatud sanktsioonide võimalusele, selline lähenemine toimib, me teame, me peame äh, Venemaa äh, kaheldava väärtusega äh, varad Äh, kontrolli alla saama, me teame, kus nad on ja kui me tahame Venemaa äh, käitumist mõjutada, siis äh, tuleb suunata panus nendele varadele. ning need, kes vastutavad Nadja Savtšenko vahilevõtmise ning trellide taha panemise eest peavad samuti selle eest karistatud saama Thank you, chair. suur tänu, esimees. tegemist on tegelikult jätkuküsimusele, jätkuküsimusega parlamendisaadik Jaak Onsaari küsimusele ehk kuidas uuel moel Venemaa, Venemaale reageerida. võtsin sõna sellepärast, et proua Jaakonsaari kasutas sõna lasteaed oma sõnavõtus Putini režiimiga toimetulek on midagi hoopis muud kui äh, mäng lasteaia mänguväljakul. ma tõesti usun, et välisteenistus ja loodan, et välisteenistus ei äh, kavatse strateegilise üldpildi analüüsi muuta, lähtudes sellest äh, mõttest, et meie olukord oleks parem, kui me lihtsalt dialoogi, dialoogi enda pärast hakkame pidama järsku Putini režiimiga. kommenteeriksin põgusalt ka kolleeg Paeti sõnavõttu äh, ning seda, et poliitikud äh, korduvalt äh, on pidanud tundma üllatust Venemaa tegude üle. me ei peaks leidma, et pärast seda, kui Venemaa kap-, kaks aastat tagasi Krimmi kuritegelikult annekteeris, on Venemaa nüüd järsku jõudnud rahvusvahelises poliitikas uue faasini. Krimmi annekteerimisest on möödas kaks aastat, äh, ainult kaks aastat ning pole mingisugune juhus, et me kuuleme, kuidas Venemaa nii-öelda oma väed viib Süüriast välja ning äh, selle jääb aset paar päeva enne seda, kui äh, on Krimmi annekteerimise aastapäev. nii et äh, ka meie Läänemere kaldalt tahaksime öelda, et ärgem laskem ennast Venemaast eksitada, dialoog dialoogi pärast ei too meile mitte mingisugust kasu. aitäh! Thank you very much. Uh suur tänu mul on terve rida, mulle esitati terve rida küsimusi, loodetavasti saan äh, mõnedele neist vastata. Äh, paljud küsimused olid juba iseenesest tegelikult ka kommentaarid. üldise reaktsioonina ütleksin kõigepealt, et ähm, austatud välisasjade komisjoni äh, mõned liikmed ütlesid tõesti, et nad tundsid üllatust, et midagi uut ei olnud eilse koosoleku tulemustes. ütlesin kohe alguses ju välja, et eilsete arutelude e-, eesmärgiks ei olnud uue poliitilise lähenemisviisi väljatöötamine Venemaa suunal, vaid hoopis määratleda Euroopa Liidu ühtsus äh, ning koondada see meie juhtpõhimõtete äh, taha meie praeguses tegevuses. ning äh, kuulates paljusid kommentaare täna siin saalis, siis tuleb ka välja, et selle ühtsuse määratlemine Euroopa Liidus ei ole alati sugugi kerge, iseäranis kui me räägime Venemaast. ja ma arvan, et kõige suuremaks saavutuseks oli see, et me määratlesime selle ühtsuse, jääme selle juurde kindlaks ja seda olukorras, kus arutelud Venemaaga on minevikus äh, osutunud keerulisemaks. ma arvan, et kõik on nende põhimõtetega nõus, keegi äh, ei sea neid küsimärgi alla ning need põhimõtted on olulised. mina isiklikult kindlasti ei alahinda no, väljakutset, millega me silmitsi seisame äh, Venemaaga seoses ma olin äh, noor Austria diplomaat, kui ma töötasin äh, kaheksakümnendate lõpus Nõukogude Liidus omal ajal. tegemist oli äh, omamoodi lootuste ajaga ning äh, ma mäletan, et äh, kohtusin äh, Juri Afanasjeviga, Memorial liikumise asutajaga, kes oli üks esimesi neist, kes hakkas stalinismi kuritegevustest, kuritegudest avalikult rääkima ning me teame, mida välis agendiks olemine tähendas äh, Stalini ajal ja nüüd siis Memorial, äh, Memoriali organisatsioon on, on samasuguse staatuse saanud Venemaal äh, tänases maailmas, nii et väljakutse on tõesti üüratu ka inim-, inimõiguste ning kodanikuühiskonna vabadusega seoses ja ma arvan, et ka Välisasjade Nõukogu oli sellest teadlik. siis äh, mul me ei rääkinud äh, eile tegelikult oma suhete struktuuridest, kui te küsite siin erinevate organite kohta. Äh, kui me kohtume Venemaaga, siis äh, öeldakse kogu aeg, et meil oli kaks tippkohtumist, kas me ei peaks pöörduma tagasi selle tippkohtumiste süsteemi juurde, kas me ei peaks looma erinevaid organeid, koostööorganeid, nüüd hakkame jällegi kokku tulema Äh, mõningad nendest organitest, alaline partnerlusnõukogu äh, saadeti laiali juba enne sanktsioone, sellepärast et äh, seda struktuur, struktuuri ei peetud kasulikuks. ja nüüd jõuangi selle selektiivse koostöö, selective engagement'i juurde, ma arvan, et ka see mõte ei ole iseenesest radikaalselt uus, olen nõus selle analüüsiga, et Venemaa on rahvusvahelisel areenil väga keeruliseks öö, jõuks ja ma arvan, et et nii see jääb ka tulevikus pikaks ajaks. aga isegi selliste keeruliste jõududega tuleb, on mõistlik rääkida teemadest, mille puhul see on meie enda huvides. Iraak oli selline äh, jõud, kelle puhul me rakendasime selektiivse koostöö põhimõtet äh, ja Venemaa poliitika Süürias samuti ja nõuab seda, et me peaksime Venemaaga teataval määral läbirääkimisi pidama ja Euroopa Liit, ma usun, on, see on Euroopa Liidu huvides, et me räägiksime äh, Venemaaga äh, seda selleks, et kaitsta neid liikmesriike, keda Venemaa poliitika kõige otsesemalt puudutab. kui me räägime siin fütosanitaarkontrollist, siis äh, see teema tundub küll olevat tehniline, aga Venemaa kasutab seda taktikaliselt ära selleks, et luua lõhet liikmesriikide vahele, nad rakendavad äh, oma eeskirju liikmesriikide suhtes erinevalt ning seetõttu selektiivne äh, suhtlus Venemaaga Euroopa Liidu poolt nendes küsimistes on äh, põhjendatud ainult Euroopa Liidu kaudu, saame me rääkida ühtsel häälel, et kaitsta liikmesriikide, mõningate liikmesriikide selektiivseid huve. ja selektiivne suhtlus ei ole midagi uut, me teeme seda enda huvides. paari sõnaga ka Minskist oli üsna selge, et igasugune, igasugused suuremad muutused Venemaaga suhetes eeldavad Minski kokkuleppe täieulatuslikku jõustamist. loomulikult Minski kokkulepe, see puudutab nii Venemaad kui Ukrainat ja ka Ukraina puhul äh, me eeldame, et Ukraina peaks oma kokkuleppe poolest kinni pidama, aga selge on ka see, et idapiirkonna äh, julgeolekuolukord riigis OECD äh, kohalolek on muutnud raadas üksmeele saavutamise väga keeruliseks, nii et äh, julgeolekuolukord äh, riigi idaosas äh, mõjutab edasisi arenguid ning Venemaal on seal loomulikult oma selge vastutus kanda. ja kui me hakkame oma hinnanguid andma, kui ministrid hakkavad hinnanguid andma Minski kokkuleppe jõustamisele, siis kuulavad nad loomulikult tähelepanelikult ära, mida on öelda Saksamaal ja Prantsusmaal, kes on mänginud tähtsat rolli Normandia kontekstis ja Minskiga seoses küsiti must, mult ka Minski rühmast. kõrge esindaja, nagu te võib-olla teate, käis hiljuti Aserbaidžaanis ja Armeenias ning väga selgelt ütles oma visiidi käigus välja, et toetame täiel määral ning Euroopa Liit toetab täiel määral äh, Minski äh, kaaseesistumist äh, Madriidi põhimõtete järgi. plaan B. meie eesmärgiks oleks, et äh, Minski kokkulepet äh, rakendatakse täieulatuslikult ning selle raske konflikti lahendamiseks on vaja poliitilist lahendust paljud Euroopa Parlamendi liikmed küsisid, et mida me teeme selleks, et Venemaa valeinfo vastu võidelda, mainiti Stratkomisti. see on tõesti struktuur, mida tuleks tugevdada. aga juhiksin ka tähelepanu sellele, et äh, ministrid suhtusid väga tõs-, väga äh, toetavalt sellise struktuuri loomisse välisteenistuses äh, ning äh, me oleme juba minu meelest üsna kaugele jõudnud sellega. Äh, mult küsiti ka seda, kuidas me tõlgendame hiljutist Venemaa otsust Süüria küsimuses ja ma arvan, et praegu on veel liiga vara sellele lõplikke hinnanguid anda ja selle tähendusele lõplikku hinnangut anda meie üldises poliitilises kontekstis ja ma arvan, et äh, me peame jääma ettevaatlikumaks, vaatama laiemat üldpilti. meie üldine seisukoht on see, et kõik sammud, mis aitavad vägivalla vähendamisele Süürias kaasa ning äh, aitavad äh, vaenutegevuse peatumi, peatumise jätkule kaasa on äh, positiivne areng ning äh, me peaksime erisaadiku äh, pingutusi Süüria sõja lõpetamiseks toetama. ja ähm, aga praegu, nagu öeldud, on vara lõplikke hinnanguid anda. mis puudutab Nadja Tsavtšenko keerulist olukorda Venemaal, siis äh, äh igasugused täiendavad äh, sanktsioonid eeldavad nõukogu heakskiitu ning nõukogu äh, peaks kaaluma kõiki ettepanekuid lähtuvalt õiguslikest kriteeriumitest, mis on selliste sanktsioonide kohta käiva õigusaktiga määratletud, aga Nadja Savtšenko kohta ütleksin nii palju, et kõrge esindaja on sel teemal väga konkreetselt ja jõuliselt sõna võtnud. ta on isiklikult väga selgelt välja öelnud, et Euroopa Liit leiab, et äh, Nadja Savtšenko röövimine Ukrainast ning äh, trellide taha pistmine on rahvusvahelise õiguse ning äh, Venemaa kohustuste rikkumine, samuti ka õiglase kohtumõistmise põhimõtte rikkumine ning inimõiguste rikkumine. tema tervislik seisund on äärmiselt murettekitav ning seetõttu on ta pöördunud Venemaa ametivõimude poole ning Äh, on nõudnud, et Nadja Savtšenko humanitaarpõhjustel äh, koheselt äh, vabaks lastakse ning me jätkame tööd sellel samal suunal ning Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid Moskvas õige pea tegema ühise demarši. me ei saa loomulikult selle demarši tulemustesse liiga lootusrikkalt suhtuda, aga me jääme sellel suunal kindlaks ning äh, ka meie seisukohad on ühtsed, äh, selged ning tugevad. Äh, ma kohe kontrollin, kas ma olen kõikidele küsimustele vastanud või suuremale osale neist pean ütlema, et ja võib-olla oleksin pidanud juba oma sõnavõtu alguses sellest rääkima, need viis aluspõhimõtet, juhtpõhimõtet, milles me kokku leppisime kannavad pealkirja Euroopa julgeoleku kaitse äh, ja peamiseks teemaks on äh, Krimmi ebaseaduslik äh, annekteerimine ning Ida-Ukraina edasine areng, mis seab ohtu Euroopa Liidu julgeoleku ja korra ning loomulikult me lähtume sellest ka oma suhetes. ja sel taustal võib-olla tuleks ka tõlgendada ka neid küsimusi, mis puudutasid sanktsioonidega seotud majanduslikke probleeme. loomulikult ka meie enda liikmesriigid näevad nende sanktsioonide tagajärgi mõningad rohkem kui teised, aga tegemist on põhimõtteliste otsustega, mis langetati olukorra üldpilti arvesse võttes, olukord pole sugugi mitte paranenud ning äh, ministrid järjekordselt juhtisid tähelepanu sellele, et Minski kokkuleppest tuleb kinni pidada täielikult, seda pole veel tehtud, aga äh, me ootame edasisi arutelusid juunikuus ning loodan, et olen nüüd vastanud suuremale osale küsimustest ning äh, kommentaaridest. minu poolt kõik, aitäh! suur aitäh kogu selle info ning arutelu eest. Äh, loodame, et meie hea koostöö jätkub ka tulevikus. ning äh, jõudke siis äh, kenasti koju välisteenistuste unserem letzten Tagesordnung Läheme nüüd viimase päevakorrapunkti juurde tänasel koosolekul. selleks on soovitus nõukogule parlamendilt ja see puudutab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassambleed. meie raportööriks on kõigi poolt palavalt armastatud Andrei Kovatšev. võib-olla imestate et eelmisel aastal me raportit ei koostanud, toona oli meil algatusraport, äh, mille koostas härra Vaigel, sellel aastal läheme tagasi tavamenetluse juurde, et me anname omad soovitused. ma arvan, et peaksin teile ütlema, palju meil aega on. muudatusettepanekud tuleb teha mis ajaks? ettepanek on, et muudatusettepanekuid võib teha kahekümnenda, kahekümne esimeseni, kahekümne esimeseni kell kaksteist päeval, selleks, et meil oleks siis piisavalt aega seda läbi töötada. keegi soovis juba seitsmeteistkümnendaks märtsiks seda tähtaega panna sekretäriaat muidugi, mis teeb selliseid ettepanekuid, mõtlemata, et äh, rahvasaadikud äh, töötavad palehigis ja neil on ka muud teha, kui lugeda ainult oma emaile. Teil on sõna, härra Kovatšev. aitäh, härra esimees. aitäh selle taustainfo eest, ma lihtsalt mainiksin veel, et viimase kahe ametiperioodi jooksul meie kolleeg Aleksander Lambsdorff oli alaliseks raportööriks aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat neliteist siis ja koostas seitse väga head raportit, mis kõik olid siis ettepanekud nõukogule, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Assamblee seitsmekümne, kuuekümne kolmandast kuni kuuekümne üheksanda istungjärguni nagu te mainisite, eelmisel aastal me ei koostanud äh, raportit kahe tuhande neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda aasta kohta, aga meil toimus selline üleüldisem arutelu siis ÜRO raporti raames. veel üks põhjus, miks juhatus otsustas uuesti neid soovitusi anda, on see, et me tahaksime uuesti elu sisse puhuda Euroopa Liidu ÜRO töörühmale, praeguse ametiperioodi ajal, eriti kui me mõtleme nende e, sündmuste tähtsuse peale ja ka selle töörühma tähtsuse peale ja nende e, ootuste peale, mida sellele töörühmale pannakse ja need ju ka kasvavad. tavaliselt e, Äh, nõukogu võtab äh, mais-juunis vastu oma soovitused Peaassamblee jaoks, mis toimub septembris, seepärast parlament peaks hiljemalt maikuu täiskogul vastu võtma oma soovitused ja väliskomisjonis me hääletame selle raporti üle juba aprillikuus. nagu esimees juba mainis, meil õnnestus sekretäriaadiga pikendada muudatusettepanekute tegemise tähtaega, see on nüüd kahekümne esimesel märtsil kell kaksteist päeval ning me palume kui võimalik, siis tehke neid muudatusettepanekuid inglise keeles, sest aega on vähe. enne siis, kui asume hääletama aprillikuus. raporti eelnõu on teile edastatud, seal on kaheksa põhilist punkti, rahuvõitlus, terrorismi vastu, desarmeerimine, migratsioon, inimõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted, areng, kliimamuutused ja Euroopa Liit ning ÜRO äh, reform, ÜRO süsteemi reform. sellele lisaks äh, on äh, veel ka teisi küsimusi, mida tuleks tõstatada selle raporti raames, selleks on Euroopa Liidu roll ÜRO raames, et me saaksime siis viimaselt äh, härra Vervenini raportilt üle minna uuele, siis puuetega inimeste vajaduste arveta-, arvestamine, humanitaarne vastus, mille annavad liikmesriigid ning nõukogu järeldused Lähis-Ida rahuprotsessi kohta kaheksateistkümnendast jaanuarist kaks tuhat kuusteist. ja viimane punkt ÜRO Süüria läbirääkimised. mul on väga hea meel teha koostööd variraportööridega, äh, fraktsioonide esindajatega siis äh, nende ettepanekute väljatöötamisel, ootan nende arvamust selle soovituse eelnõu kohta. aitäh, härra esimees, kes on nüüdseks juba lahkunud. I would like to ja ma annaksin nüüd sõna oma kallile kolleegile härra Pantseerile, kes on variraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, ütleb härra Panseri. ma ei ole variraportöör. ma esindan meie variraportööri, kes on Genfis. proua Soraya Post on meie variraportöör. suur tänu selle eelnõu eest, oot-, proua Post ootab juba tulevast koostööd ja väga tähtis on, et Euroopa Liit räägib ühel häälel ka ÜRO ees ja esindab meie ühiseid seisukohti ÜRO ees. proua Post usub ka, et nende siia, sude, sidemete puhul on väga tähtis välja tuua inimõiguste roll Euroopa Liidu välispoliitikas muudatusettepanekud, mida ta kavatseb teha, puudutavad eelkõige erinevaid äh, peatükke ja nende pealkirju, mis siis lähtuvad ÜRO kolmest sambast rahu, julgeolek, inimõigused ja areng. peale selle on väga tähtis rääkida resolutsioonidest kolmteist, kakskümmend viis ja kakskümmend kaks, nelikümmend kaks. ja natukene aega tagasi nägime, et arengud lähevad vales suunas nii Euroopa mandril kui ka mujal maailmas ja ma arvan, et me peaksime veel kord äh, tõesti inimõiguste küsimused uuesti tõstatama. ja siis äh, lõpetuseks tuleb võib-olla veel öelda, kui tähtis on leida lahendus ka arengutele Lähis-Idas, Palestiinas. Ehm, ja ma olen veendunud, et tegelikult meil õnnestub üheskoos järgmised sammud paika panna. aitäh, ütleb esimees mikrofonita. härra Kütšuk, äh, aitäh härra Kovatševile tema selle tasakaalus raporti ettevalmistuste eest. Euroopa Liidu jaoks on üha tähtsam välja tuua ühised prioriteedid järgmise ÜRO Peaassamblee jaoks, nii nagu kuna väga paljud liikmesriigid on kutsutud sinna rääkima üleilmsetest küsimustest ja see arvamus oleks suurepäraseks võimaluseks ÜRO-le näidata, et Euroopa Liit on võimeline rääkima ühel häälel selle valguses ja kuna olen ka ALDE fraktsiooni variraportöör, on mul väga hea meel, kui Euroopa Parlamendil õnnestub soovitusse sisse panna ka tähtsaid soovitusi meie väärtuste kohta. väga tähtis on Euroopa Liidu rolli välja tuua inimõiguste küsimuses, kliimamuutuste vastases võitluses, arengus äh, ja ka äh, õigusriigi põhimõtete Äh, kinnipidamisel, aga tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et äh, peasekretäri parima kandidaadi leidmisel peaks lähtuma ka soolisest tasakaalust. väga tähtis on välja tuua ka seda, et meie toetame laiapõhjalist ÜRO Julgeolekunõukogu reformi selleks, et me paremini saaksime peegeldada uut reaalsust äh, maailmas ja äh, saaksime ka kiiremini ja tõhusamalt uutele välja, julgeoleku väljakutsetele vastata. Um, aitäh, härra esimees ütleb härra Meseriks, ma esindan siin kolleeg Lohpiilerit, kõigepealt suur tänu raportöörile suurepäraselt tehtud töö eest ja meie fraktsioonil on väga hea meel kuulda, et äh, ÜRO töörühmale soovitakse uuesti hing sisse puhuda. me toetame seda ja palju edu äh, selle töö elluviimisel siis proua Lohpilleril on kolm märkust, nagu mu kolleeg juba natukene mainis see aasta on aasta, kus valitakse uus peasekretär ja me loodame, et nõukogu saab tõesti teatud reformi ettepanekud läbi suruda peasekretäri valimasi, väli, valimisel, kaasa arvatud ka see, et oleks meil näiteks naiskandidaat vahelduseks. teiseks, ÜRO üldassam-, peaassamblee tasemel on äh, moodustatud uus desarmeerimise töörühm ja me kutsume Euroopa Liidu liikmesriike üles toetama selle töörühma tegevust. ning lõpetuseks, me oleme pettunud, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei panustanud konkreetsemalt äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Leadersi tippkohtumisele, mis puudutab kriisi ohjamist. me tõesti oleme teistest piirkondadest maha jäänud ja seda tuleks muuta. ja nüüd saab sõna härra Kovatšev selleks, et ta saaks oma soovid toetustest rääkida, võib-olla paneksime sisse ka, et äkki peaks meil olema Bulgaariast kandidaat peasekretäri kohale. aitäh, härra esimees. sooline tasakaal uue peasekretäri puhul, tõesti, ma loodan, et see küsimus kujuneb tähtsaks ja on üks tähtis valikukriteerium. suur tänu variraportööridele, me kohtume selleks et nendega läbi arutada muudatusettepanekud ja ma olen veendunud, et me leiame korraliku põhja kompromissile, selleks et me tugeval ühel häälel saaksime rääkida öö, äh, oma soovitustest öö, äh, ja saaksime panna siis äh, nõukoguga Euroopa Parlamendi soovitustest kinni pidama. minu kolleegide soovitused on kõrge väärtusega, tuuma desarmeerimine, rahuvalve, inimõigused, areng, inimõiguse põhimõtted, kliimamuutused. ja mul on tõesti hea meel nõustuda kõikide nende ettepanekutega läbirääkimiste ajal